Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad. suur tänu, et te nii vara kohale tulite täna hommikul. täna toimub Regi erakorraline koosolek. palun asuge kohtadele. siis me saame arutada öö, ähm, oma päevakorrapunkte ilma aega raiskamata praegu on alles kaheksa kolmkümmend. aitäh, et te kõik aktiivselt kohale tulite. avame siis koosoleku, kõigepealt peame päevakorra vastu võtma. kas te olete nõus praeguse päevakorra projektiga? keegi ei kommenteeri, seega päevakord on kinnitatud siis järgmiseks päevakorrapunktiks on kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta regi koosolekute kalendri vastuvõtmine. nagu te näete, ainus muudatus, mis selles uues tekstis on, puudutab reedeid ma arvan, et me saame oma töö ära tehtud vajaduse korral ka eh, esmaspäevast neljapäevani. Eh, kui vaja, korraldame erakorralisi koosolekuid, aga reedel siia enam tulema ei pea. nüüd, kas te olete nõus selle päevakorraga või selle kalendriga? kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta teine poolaasta on teie dokumentides, aga seda hakatakse juba arutama järgmise komisjoni poolt peale juulis toimuvaid valimisi. vabandust, mais toimuvad valimised ja esimesest juulist asub tööle uus parlamendi koosseis ja uus regikomisjon. nii, meil on ainult poole aasta kalender, kas see sobib teile? sobib. Läheme siis edasi selle päevakorra järgi ja selle kalendri järgi. mingeid eriteateid mul täna ei ole, järgmine kord võib-olla on kui oktoober tuleb ja nüüd äh, peame edasi minema ja meie päevakorra põhipunkt on järgmiseks komisjoni arvamuse projekt Horisont Euroopa programmi loomine. Äh, see on seotud mitmeaastase finantsraamistikuga ja on mõeldud teadusuuringute ja innovatsiooni toetamiseks ja vastutav komisjon on ITRE. meie raportöör on Lambert van Nistelrooy. annan kohe talle sõna, palun. Thank you, thank you very much. suur tänu. Äh, lubage mul kõigepealt kohe positiivselt alustada sel varasel hommikul äh, Äh, hommikul äh, väga tore, et äh, dokumendid on kõik meil laual, nüüd tahaksin rääkida hollandi keelt, kui võimalik. niisiis, see pole mingi revolutsioon, millest me räägime, vaid evolutsioon. see, et meie piirkondlik ühtekuuluvuspoliitika on ähm, häid tulemusi saavutanud ja see puudutab siis ka teadusuuringuid ja piirkondlikku arengut ja see puudutab ka erinevaid raamprogramme. nii et Euroopa Horisondi programm ja ka Horisont kaks tuhat kakskümmend puudutab siis praegult äh, perioodi ja Euroopa Horisondi programm käib siis järgmise perioodi kohta. ja meil on väga hea meel et me oleme saanud siin oluliste raportite alusel edasi töötada. nii et siin on tegu tegelikult praeguse aruteluga sellise viimase lihvi andmisega. et me peaksime ka piirkondliku arengu tulemusi veelgi tugevdama ja see on väga tore kui teil natukene aega kasutate suvepuhkusel selleks, et vaadata, mida selle teema kohta üldse kirjutatud on ja siin on mul üks selline väike paks brošüür, mis käsitleb Horisont kakskümmend kakskümmend äh, evolutsiooni ja siin on ka juba uuritud, analüüsitud uut äh, perioodi ja, ja seda ei ole mitte meie komisjon äh, koostanud, vaid see on Euroopa Komisjoni koostatud mõjuhinnang ja kui te siis vaatate seda sünergiate osa siin, siis äh, te ka näete, kui suur on regionaalfondide panus innovatsiooni ja äh, rakendusteadustele, alusuuringutele ja nii edasi, mida ja kuidas see omalt poolt on mõjutanud majanduskasvu, tööhõive suurenemist, siis ähm, siin tuuakse väga selgelt välja, et viimastel ähm, perioodidel on asjad arenenud positiivsuse poole. ja siin tuleb äh, loomulikult tähelepanu pöörata ka piirkondlikule territooriumile mõõtmele, et ähm, jah, ma siin, äh, et mulje jääb, et äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend on ehitanud sellise suurepärase Boeingi ja nüüd on lihtsalt oluline, et ta ka maanduks turvaliselt. aga see tähendabki, et maandumise, turvalise maandumise jaoks me peaksime nende erinevate ökosüsteemidega piirkondades Euroopa piirkondades, kes selle teemaga tegelevad, ähm, koostööd tegema ja tagama selle, et koolitus, koostöö, erinevate poliitikate sünergia stimuleeriks ka ettevõtlust ja ka et me seeläbi saavutaksime oma eesmärgid, mis on seotud jätkusuutlikkusega, kestlikkusega, keskkonnaeesmärkidega, haridusega ja nii edasi, nii edasi. niisiis, siin on andmed ära toodud äh, ja me peame ka vaatama, kuidas siis praktilises plaanis asjad edasi liiguvad, äh, mida me peame edasi tegema selleks, et ähm, olukorda, ähm, seda positiivseid arenguid jätkata. ja äh, siin vaadatakse siis ka territoriaalset mõõdet, sest ähm, see on selline kõige tüüpilisem, tavalisem panus meil ja ma olen siis ka uurinud, kuidas me territoriaalset mõõdet ka seadusandluses kajastada ja ja ka pearaportöör on seda teemat käsitlenud. nii et eh, lisaks meie arvamusele koostab eh, ITRE eh, komisjon siin iga ka oma raportis käsitleb territoriaalset mõõdet ja siin tuleb välja, sellega arvestatakse rohkem kui varem. nii et siin on tõesti äärmiselt oluline tipptase, seda rõhutatakse mitmel korral ja Euroopa Horisont Ehm, üheksakümmend protsenti rahadest läheb ehm, liikmesriikidesse. ja see tähendab, et näiteks ka ehm, Bulgaaria üliõpilased saavad vahetusprogrammides osaleda ja nii edasi. aga mis saab sellest, kui nad siis on viis aastat kuskil õppinud, et mis siis saab edasi? nii et tegelikult on siin tegu nagu ajude äravooluga just sinna tuumpiirkondadesse ja nendes äh, keskustes äh, läheb äh, aina paremini, sellepärast et äh, nii-öelda ajud voolavad kõik sinna ja on, oluline on siin arvestada ka maailma konkurentsi, konkurentsis ka mm, keskustega ja keskuste arenguga ja spetsialiseerumisega ja, ja oluline on ikkagi teadmiste levitamine ühtlane levitamine. samuti siin räägitakse kvaliteedimärgisest ja ja oluline on ähm, just seda tasakaalu saavutamist ähm, rõhutada. nii et minu meelest me tule-, peame ikkagi asju õigete nimedega nimetama ja mitte lihtsalt siin eh, mingisugusest eeldusest lähtume, et kui me parimatele teadlastele raha anname, et siis eh, eh, asjad lähevad iseenesest paremini ja me saavutame sellise sidusa Euroopa, ei. nüüd teiseks, Euroopa Horisondi programm Äh, lisaks nendele visioonidele ja äh, tipptasemele äh, rõhutatakse ka innovatiivset Euroopat, see on selline kolmas oluline element ja siin on, ja see on seotud siis ka teadusuuringutega, et siin rahastatakse Euroopa parimaid teadlasi, aga nüüd saab ka innovatsioon võimelu, võimaluse, innovatsioon saab ka oma eelarve aga mm, see puudutab ka neid mm, piirkondi, kus, mm, või seda valdkonda, kus meie tegutseme, niisiis eh, piirkonnad ja linnad. ja see on oluline, eh, siinkohal on oluline, et teadusuuringute tulemused jõuavad ka eh, ettevõtlusesse, praktiline plaan on ka oluline ja ning siin tuleb ka vaadata, millised on innovatsiooni nõukogu tegevuse tulemused, et nad keskenduvad rohkem just piirkondadele, nii et tõesti see õhkkond on ähm, praegu väga positiivne. nii et mida me siis, mina tegin oma arvamuses, ma rõhutasin ka territoriaalset mõõdet. Äh, vaatasin ka, kuidas meie fondide ähm, vahendeid kasutada ähm, Euroopa Horisont raames kuidas need äh, sotsiaalfondist, äh, regionaalarengu äh, fondist liiguvad siis Euroopa Horisont programmi Euroopa tasandil ja mm, ka ITRE raportööridega, ka meie oma komisjoni äh, raportööridega oleme siis vaadanud, kuidas neid rahasid paremini suunata ja jõudsime tulemuseni, et tegelikult need äh, ülekanded Euroopa tasandil ei ole üldse vajalikud. nii et ähm, et kui võtame mingi piirkonna või linna ja te näete, et seal on vaja mingisuguseid ähm, täiendavad ähm, meetmeid võtta selleks, et äh, paremini jõuda tulemusteni äh, Horisondi äh, programmide, programmi kaudu, siis seda saab teha, aga aga siis ei tule Euroopa Liidu tasandile ähm, liikuda, vaid ähm, saab seda, saab neid rahasid korraldada ka liikmesriigi tasandil. niisiis, et jah Äh, väga palju vaadatakse tulevikku, siin on perspektiiv olemas, see on äärmiselt oluline ka meie ühtekuuluvuspoliitika äh, jaoks, me peame siin kaasa mõtlema selles suunas. see on äärmiselt oluline ka majanduskasvu ja äh, töökohtade loomise jaoks ja tasakaalu saavutamiseks Euroopa Liidus. et meie ühtekuuluvuspoliitika fondist läheb väga palju vahendeid ka vähem arenenud piirkondadesse, see on siis enamikus Ida-Euroopa riikides, ja Horisondi programmist läheb ähm, rohkem raha just äh, jõukamatesse arenenud, arenenud liikmesriikidesse ja ma arvan, et me peame ikkagi tegema kõik selleks, et saavutada tasakaal ja täiendama äh, selle uue programmiga ka, äh, ka ähm, erinevaid ettevõtmisi siis vaesemates piirkondades ette. suur tänu, annan nüüd proua Rodriguezile sõna, variraportöörid on järgmiseks, palun Muito obrigada, senhor president. Eh, muito obrigada ao senhor Lambert pela... suur tänu, proua esinaine. suur tänu ka eh, härra Nistelrooile selle arvamuse projekti eest ja mis puudutab Euroopa Horisondi programmi, see on üks ambitsioonikamaid uusi programme ja sellel on väga hästi kindlaks määratud eesmärgid, aga ma sooviksin ka jagada mõningaid mõtteid teiega. kõigepealt me peaksime tagama sellega, et ähm, meil oleks ähm, selline ähm, ühine ühtlustamisstrateegia kogu Euroopa jaoks, samuti tuleks kaasata kõik piirkonnad, tagamaks äh, abi parem äh, jagunemine teadusuuringute innovatsiooni jaoks kogu Euroopas, et need rahavood ei oleks ainult ühesuunalised, et nad ei, ähm, et need, see teadusareng ei liiguks ainult ähm, äärepiirkondadest keskustesse. ja eelkõige tuleb arvestada ka selle tõsiasjaga, et et siis, kui programmi välja töötada, siis äh, Horisont kakskümmend kakskümmend äh, raames me nägime, et väga paljud andekad inimesed äh, liikusid just Kesk-Euroopasse keskustesse, nii et me peame siin tagama ka lihtsustamise. ja me peame rohkem ka aruandlusele rõhuma. me peame rakendussätted, struktuurifondide rakendussätted paremini siduma ka Euroopa Horisondi ähm, programmi omadega, tuleb vähendada erinevaid äh, takistusi juurdepääsule, samuti äh, tuleb äh, EFRD ja, ja Horisont ähm, Euroopa programmi fonde üheskoos kasutada. samuti peame jätkama kosmoseuuringutega, me peame edendama ka Euroopa Kosmoseagentuuri tööd samuti äärepoolsemad äh, piirkonnad peaksid rohkem keskenduma äh, teadusuuringutele, seal seda edendada ja mm, äärepoolsemates piirkondades me peaksime võib-olla kohaldama ka positiivset diskrimineerimist, näiteks looma äh, ka mm, teadusuuringute võrgustiku nendele piirkondadele, sest tihtipeale nad jäävad sellistest võrgustikest välja. ja samuti tipptehnoloogiat tuleb edendada mm, selleks, et Euroopa rolli tugevdada nii ähm, ähm, Euroopa Liidus kui ka väljaspool. ning äh, veel üks märkus, me peame tagama ka teaduse arenguga äh, sotsiaalteadustes, sest nad on ähm, nii-öelda mm, vähem mm, seni teadusuuringutega, suur tänu ja nüüd kolleeg Katainen, palun. puhun soome. mina räägin soome keeles, suur tänu. Teile suur tänu ka raportöörile väga hea äh, projekti eest. ma olen äh, teiega ühte meelt, sest kui me räägime Euroopa innovatsiooni ja ökosüsteemi rollist, siis seda tuleb kindlasti tugevdada Äh, nendel on keskne roll äh, just teadusuuringute valdkonnas. ma toetan raportööri poolt välja pakutud muudatusettepanekut. Euroopas on, meil on vaja nii Euroopa Liidu äh, riikide kui ka regionaalsel tasandil panna need ökosüsteemid paika, et nad käiksid, teeksid paremini oma, omavahel koostööd. nii et selline dialoog peab kindlasti paranema kuid kui ma vaatan nüüd äh, siis piirkondlikku tegevust, äh, erinevate missioonide elluviimist, äh, eesmärke, siis ma mõistan küll seda ideed, et teadus ei sünni tühjast kohast ja on vaja ka teadusuuringuid ja innovatsiooni, mis vajavad äh, investeeringuid ka muudes valdkondades kui äh, koostöö valdkonnas. kui me vaatame kriteeriume, siis me peaksime olema väga äh, põhjalikud, ettevaatlikud, see Horisont püüab leida, see Euroopa Horisont püüab leida kõige paremaid tulemusi, teha kõige paremaid hankeid ning äh, me peame vaatama, millised on need kriitilised asjaolud, mis seda edasist tegevust mõjutavad. regionaalne jaotus peaks olema selline loogiline järgmine samm kui meil on tegemist kvaliteetsete teadusuuringutega, mida kusagil tehakse. ja regionaalset äh, tegevust võib äh, ühtekuuluvusprogrammiga toetada. edasi, kui me vaatame äh, sotsiaalseid innov-, innovatsioone, mis kuuluvad European Pathfinder instrumendi alla, siis tegemist on hoopis äh, uue ja uudse asjaga. siin on tegemist siis altpoolt üles rakendatavad meetmetega, mis peaksid olema avatud erinevatele innovatsioonitegevustele, hoolimata sellest, milline on selle tehnoloogiline sisend. suur tänu! aitäh! järgmine variraportöör on härra Škelks, palun. aitäh, proua esinaine komisjoni ettepanek äh, liidab äh, kaks õigusakti, see puudutab äh, siis ähm, ka uusi lihtsustusi ja, ja Euroopa Horisont tugevdab just ähm, teadusbaasi selleks, et äh, paremini hakkama saada seniste äh, takistustega ja saavutada ka meie jätkusuutlikkuse eesmärgid. see edendab ka Euroopa Liidu konkurentsivõimet, see puudutab siis ka erinevate tööstuste tugevdamist ning see on kooskõlas ka Euroopa Liidu strateegiliste eesmärkidega, mis on olulised ka meie poliitikade eesmärkide saavutamisel. mis puudutab sektoripõhiseid äh, eesmärke, siis siin on ühtekuuluvuspoliitika vahendid ähm, Äh, paremini jagatud, Euroopa Horisondi programm on üks nendest ja uueks ähm, programmeerimisperioodiks äh, on ette nähtud ka äh, fondide ähm, vahendite jagunemine erinevate fondide vahel ja programmide vahel. kümme miljardit on ette nähtud ähm, Euroopa ühendamise rahastust ja samuti ka teiste programmide vahendeid, vahendite puhul on ühtekuuluvuspoliitikas äh, juba kärbitud. ja nii palju, kui me seni oleme kavadest aru saanud, äh, siis ähm, Horisondi programmi vahendid on jäänud äh, samaks. me näeme, et ühtekuuluvuspoliitika panustab innovatsiooni, samuti, et innovatsioon leviks, et innovatsioon tulemusi paremini võetakse üle ka turule ja nii edasi. oluline on siin keskenduda ka piirkondade arengule. ja oluline on, et levik oleks ühtlasem üle kogu Euroopa ja see leviks eriti just vähem arenenud piirkondades. me vägagi toetame sellist lähenemist ja me näeme, et ühtekuuluvuspoliitika peaks tipptaset ka vähem arenenud piirkondades arendama oluline on tagada ühtekuuluvusestus. aitäh, kolleeg Pistemata. Grazie, president. Questo programma per l'innovazione e la ricerca deve, deve... suur tänu. siin on tegu eh, teadusuuringute programmiga, mis eh, arendab ja edendab ka piirkondi, see on äärmiselt oluline konkurentsivõime jaoks, tööhõive jaoks, meie kodanike heaolu ja jõukuse jaoks aga samas tuleb arvestada ka Euroopa aluslepingutega, meie poliitikatega, eelkõige just ühtekuuluvusega. selles äh, raportis on väga palju teemasid käsitletud, mida me ka juba ITRE-s oleme juba arutanud ja see puudutab eelkõige siin piirkondlikku aspekte. minu jaoks on eelkõige olulised just jätkusuutliku ja jätkusuutliku poliitika eesmärgid ja samuti äh, keskkonna eesmärgid, samuti tuleb siin arvestada meie eesmärkidega keskkonnapoliitika osas, see tähendab, et me ei tohiks investeerida äh, fossiilkütuse äh, kandjatesse ja vastavatesse teadusuuringutesse. siin on oluline ikkagi ühiskond ja samuti teadusuuringute ähm, fookus. tekst ähm, peab olema paremini tasakaalus, tuleb arvestada rohkem Euroopa Liidu aluslepingutelt, tuleb ähm, tagada ka ühtlane äh, levik. ja mis puudutab äh, nüüd fondide ja vahendite jagamist, siis siin tuleb ähm, vältida spekulatiivseid meetmeid, eriti selliste ähm, rahastamiste puhul, kus kasutatakse ka finantsinstrumente oluline on see, et ähm, siin ed-, üritatakse edendada ka VKE-sid, sellest mm, ei tohi loobuda. siin on oluline just prioriteetide ähm, õige määratlemine. oluline on see, et ka VKE-d saaksid vahendeid innovatsiooni edendamiseks, seda tuleb selgesõnaliselt siin välja öelda. Need on minu ettepanekud ja teen siis ka vastavad muudatusettepanekud ette. suur tänu! Need olid siis ähm, variraportöörid ja proua Presso, te soovisite ka arutelus osaleda, palun, sõna on teil. Eh, suur tänu, proua esinaine. ma sooviksin tänada raportööri sest ähm, siin on oluline, et tulevast ähm, Euroopa Horisondi programmi siduda ka piirkondliku ja ühtekuuluvuspoliitikaga, mida paremini me saame korraldada koostööd erinevate instrumentide ähm, ühendamisel, seda rohkem tulemusi me saavutame. ja siinkohal on oluline ka muudatusettepanek, mis käsitlebki innovatsiooni levikut võimalikult paljudes piirkondades. me peaksime vältima seda, et äh, innovatsioon keskendub ainult vähestesse keskustesse. oluline on ka see, et me säilitaksime oma juhtrolli maailma areenil, aga oluline on, et teadusinnovatsioon ähm, Äh, leviks kõikidesse piirkondadesse ja siin on oluline ka regionaalpoliitika, mille keskmes on innovatsioon. see on minu jaoks oluline aspekt ja seetõttu on äh, minu meelest huvitav ettepanek, ähm, mis on, mis käsitlebki piirkonna ähm, arenguid ja ähm, vastavaid äh, arengustrateegiaid. oluline on see, et vahendid ei läheks kaduma ja piirkonnad on just ähm, ähm, see, kus äh, meie tegevuse erinevad suunad koonduvad. ja loodetavasti järgmise nädala Strasbourgi äh, kohtumistel me jõuame ka äärepoolsemate ja äh, piirkondade strateegiani, mis puudutab siis ka mägipiirkondi ja kui me ka nendes äh, äh, äärepoolsemates piirkondades ähm, innovatsiooni edendada, siis me peame arvestama ka nende eripäradega ja vaatama, kuidas me saame oma tegevusi ähm, vastavalt kohandada. siin on vaja tähelepanu pöörata ka linnastunud piirkondadesse, seal saab paremini programme äh, defineerida, kindlaks määrata nende sisu, aga tähtis on see, et ka vähem asustatud piirkondadega arvestataks. sellepärast, et siin on tegu äh, raskustes piirkondadega, me peame arutama ka seda, kuidas me saaksime rahvastikutihedust äh, seal suurendada ja see ei puuduta mitte ainult äh, maapiirkondi see puudutab ka neid kuulsaid arukaid piirkondi, mille eest siin mõned meie kolleegid on äh, võidelnud, niinimetatud smart villages. tähtis on see, et ühiste eesmärkidega me töötame välja programmid, äh, mis äh, kohaneksid ka vastavate vajadustega koha peal, territooriumidel või piirkondades, kus on ähm, Äh, palju probleeme veel äh, mahajäämusega seoses nende mm, asukohaga või sellega, et äh, juurdepääs nendele piirkondadele on keeruline. oluline on ikkagi see, et me suurendaksime innovatsioonivõimekust kogu Euroopa Liidus kõikides piirkondades. ja mm, esitan ka vastavasisulisi muudatusettepanekuid. aitäh, suur tänu ja kolleeg Malevitš, palun. suur tänu. ka mina sooviksin tänada meie raportööri ja ka kõiki variraportööre, mul on väga hea meel selle üle, et ähm, teie mainisite ja ka Lambert mainis seda, et äh, jah, Euroopa Liidus on meil tegu ajude äravooluga äh, idapoolsetest äh, liikmesriikides keskmetes, keskustesse ja te ütlesite, et jah, tõepoolest andekad inimesed, andekad noored liiguvad eelkõige just eh, ida- ja põhjapiirkondadest eh, keskustesse ja, ja nad liiguvad just nendesse keskustesse, mida meie rahastame Horisondi programmi alt. oluline on loomulikult Horisondi ja Erasmus plussi programme toetada, aga siis me peame ka ikkagi arvestama ühtekuuluvuspoliitikaga, sellepärast et eh, fakt on see, et kui me toetame tohutul määral ähm, Horisondi programmi ja seda aina äh, suurendame ja kasvatame, samas ühtekuuluvuspoliitikat äh, ei edasi ei arenda ja anname vähem arenenud piirkondadele vähem võimalusi arenguks ja edasijõudmiseks, siis see tähendab, et äh, need lõhed, need erinevused ainult suurenevad Euroopa Liidus tekib veelgi rohkem lõhenenud Euroopa Liit ja me peame sellise arengu peatama. lisaks sellele et mis on seotud nüüd äh, innovatsiooni ja teadusuuringute poliitikaga, siis me loeme Euroopa Liidus ka seadnud eesmärgid, mis tähendab, et äh, kõik liikmesriigid peavad oma äh, SKT-st kolm protsenti investeerima teadusuuringutesse innovatsiooni. ja paremini arenenud riikides see eesmärk on saavutatud, aga loomulikult vähem arenenud riikides me oleme selle eesmärgi saavutamisest veel ka kaugel, näiteks Horvaatias äh, oleme jõudnud üks koma kaheksa protsendi tasemele. koos ühtekuuluvuspoliitikaga me peaksime toetama ka vähem arenenud riike selleks, et nad saaksid tõesti saavutada selle kolmeprotsendilise investeeringumäära teadusuuringutes innovatsiooni ja mida me peaksime tegema, me peaksime ühtlustama investeeringuid nendest äh, siseriiklikest äh, investeeringutest peaksime need liitma Horisondi programmiga. ja ühtekuuluvuspoliitika ei saa toetada ainult äh, Horisondi programmi, vaid peaks toetama ka riigi arengut, et nad tõesti saavutaksid selle kolme protsendi investeeringu määra ja siis Äh, peaks edasi minema ühtlustamisega ja peaks arvestama tõesti selle kolme protsendi investeeringumääraga. me peame ka kaaluma, kuidas me saaksime äh, ka mm, Horisondi programmi raames ähm, arenenud ähm, riikides saavutada sellise suuna, et ka nende innovats-, ähm, investeeringumäär kolm, see kolmeprotsendiline investeeringumäär ka toetaks vähem arenenud riike aitäh. kui rohkem keegi sõna ei saa, siiski härra Olbrecht, palun. härra Roopel. jah, ma soovisin lihtsalt äh, lisainfot anda selle kohta, et milline on eelarvekomisjoni seisukoht. me oleme teinud ettepaneku, et hääletada äh, uue Horisondi programmi vahendite äh, suurendamise osas ja see oleks siis kaheksakümnelt miljardilt saja kahekümne miljardini, on meie ettepanek. aga sama ajal peaks siis ühtekuluvuspoliitika tase jääma äh, samaks, nii et see on see meie pakett, nii et jah, me soovime horisondi vahendeid suurendada, aga ühtekuluvuspoliitika peaks jääma samale tasandile. nii et me praegu küll arutame Horisondi programmi, aga mm, siis me peame ka vaatama, milline on seisukoht mm, Horisondi programmi kohas üldiselt jah, tõepoolest me soovitame, soovime teile palju edu selle seisukoha eesmärkide saavutamisel ja nüüd härra Rape. suur tänu, proua esinaine, lugupeetud kolleegid. see on väga kasulik programm. ja me peaksime ka kaaluma seda, kuidas see programm ka tulevikus äh, toimiks selliselt, et me sellest kasu saaksime. me peame tõesti tugevdama kõige arenenumaid äh, riike ja piirkondi, aga me peame abistama ka nõrgemaid, me peame abistama neid selliselt, et nad muutuksid konkurentsivõimelisemaks. ning see praktika, mida me oleme seni kasutanud, näitab, et ainult kõige tugevamad ja suuremad äh, riigid on saanud üldse kasutada neid fonde ainult neil on olnud see võimalus, kolleegid juba ka rääkisid sellest täna hommikul ja see tähendab, et mõningad äh, territooriumid muutuvad väga arenenuks, aga samas teised piirkonnad äh, kannatavad ajude äravoolu all ja nii edasi. ja see tähendab, et kui me räägime mm, piirkondlikust ähm, poliitikast, regionaalpoliitikast ja räägime ka selle programmi rakendamisest, siis me näeme, et tegelikult regionaalarengu poliitika mm, kannatab meie tegevuse all ja ma toetan raportööri ning äh, leian ka, et me peaksime tagama võimalused kõikidele liikmesriikidele. ja liikmesriigid peaksid samuti omalt poolt kaasama kõik piirkonnad ja tagama selle, et nad saaksid osaleda selles programmis ja see tähendab, et me peaksime kaaluma ka mingeid konkreetseid äh, ümbrikke või mingisuguseid lävendeid. ja kui liikmesriik ähm, eraldatud vahendeid ähm, konkreetse aja jooksul ära ei äh, kasuta, siis sellisel juhul äh, need vahendid lähevad nii-öelda ümbriku tagasi ja neid kasutatakse paremate projektide rahastamiseks. kui me oma praktikaid ei muuda, siis sellisel juhul me ei saavuta oma eesmärke ja me ei taga ka seda, et vahendeid suuremal määral ära kasutatakse. ja edasi, esimest korda ajaloos põllumajandus on samuti kaasatud äh, sellesse programmi, et kümme miljardit eurot on praegu ette nähtud äh, innovatsiooni jaoks äh, põllumajandussektoris. ja see on oluline mitte ainult arenenud riikide, vaid ka vähem arenenud riikide jaoks niisiis, me peame tõesti tähelepanelikult kuulama neid argumente, mida siin täna esitatakse ja me peame tagama selle, et kõikidel äh, liikmesriikidel oleks tõesti võimalus neid äh, fonde kasutada. suur tänu. kolleeg Howard, palun. suur tänu, proua esinaine. horisondi eesmärgiks äh, on edendada teadusuuringuid ja Euroopa Liidu teaduspiirkonna võimekust ja siinkohal tuleks rohkem tag tagada ka Euroopa tootmise konkurentsivõimelisus ja et Euroopa Liit oleks ka rahvusvahelisel areenil juhtrolli tehnoloogia arengu osas. aga siin tuleb ka rohkem raha suunata ka tipptaseme tehnoloogia arengusse. et rohkem kui seni on tehtud. siin tuleks luua ka sünergiad erinevate valdkondade vahel, aga sooviksin ka hoiatada, et, et eriti need, kes mm, soovivad siin just rohkem vahendeid konkreetsetesse valdkondadesse suunata, siis me peaksime ikkagi vaatama, et ähm, kuidas rohkem vahendeid äh, suunata sinna, kus on äh, tõesti parimad, ähm, ähm, parimad teadlased või parimad äh, teadusuuringu keskused. me peame ikkagi edendama tipptaset tipptaset ka nendes piirkondades ja valdkondades, mis on olulised regionaalarengu jaoks. sellepärast, et kui me lihtsalt suuname raha piirkondadesse ainult raha jagamise pärast, siis sellest ei saa kasu ei piirkonnad ega ka tipptasemekeskused oluline on, et, ähm, et just nendes piirkondades ähm, tipptaset edendataks, kus on tõesti niisugune võimekus olemas. tähtis on tagada ähm, piirkondliku ja, ja regionaalarengu haakumine ka teadusarengu poliitikatega edendamistega sellepärast et me peame ikkagi arvestama ka sellega, kui kaugele tippkeskused on jõudnud ja, ja keegi ei soovi oma juhtrollist äh, niisama lihtsalt loobuda. suur tänu ja nüüd annan sõna ka Euroopa Komisjoni esindajatele, sõna palun. suur tänu. suur tänu ka raportöörile härra Van Nistelrooile ja ka variraportööridele selle väga huvitava arutelu eest, mis meil siin täna hommikul oli. ja äh, sissejuhatusena sooviksin kõigepealt tänada härra Van Nistelrooid äh, selle eest, et ta on nii pühendunult selle teemaga tegelenud juba aastaid. et äh, jah, tõepoolest sünergiat on raamprogrammi ja struktuurifondide vahel olemas, seda tuleb edendada ning komisjon on väga rahul sellega et me näeme, et äh, siin äh, raportis paljud muudatusettepanekud äh, soovivad isegi kaugemale minna nende lisasünergiate saavutamise osas. nüüd e, esimene punkt, millele ma sooviksin vastata, on see, et ähm, härra Van Nistelrooy oma sissejuhatuses viitas ka Horisont kaks tuhat kakskümmend vahearuandele ja tõepoolest sellest vahearuandes, mida, mille koostamist juhtis härra Lami, on selgelt ära mainitud ka vajadus suuremate sünergiate järele Euroopa Liidu programmide vahel ja liikmesriikide programmide vahel selleks, et need oleksid võimalikult äh, tõhusad. see puudutab siis ka innovatsiooniprogrammide äh, tõhusust ja nende rakendamist ja siin ka juba tihtipeale mainiti, et äh, need poliitikad on tegelikult üksteist täiendavad, nad ei peaks olema, ei peaks tekitama konflikte vaid ähm, siin on oluline just kooskõla ka Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, programmi, äh, programmi all ja siin on oluline ka struktuurifondidega kooskõla saavutamine. me oleme välja toonud ka mõningad konkreetsed sünergiad, mida soovime saavutada ning äh, seetõttu me sooviksime ka tänada, et need muudatusettepanekud, mis on esitatud äh, selle raporti osas, lähevad ka selles suunas. kuna meil palju aega täna hommikul ei ole, siis ma keskenduksin just kõige olulisematele punktidele. aga oleme omalt poolt valmis kirjalikult ka lisakommentaare esitama Ähm, selle ettepaneku ja raporti kohta. nüüd kõigepealt esimene punkt, millest ma sooviksin rääkida, on see territoriaalne dimensioon. mitmetes muudatusettepanekutes on selgelt välja toodud territoriaalse mõõtme tähtsus. komisjonis me leiame, et igal juhul see, et tuleb toetada kõige paremaid tipptaseme projekte, see kindlasti mõjutab omalt poolt ka territoriaalset mõõdet Euroopa Horisondi programmi raames. see eh, tipptaseme kriteerium eh, ja see mõjukriteerium on olulisteks võtmekriteeriumiteks, aga kui me räägime mõjust, siis siinkohal on oluline just territoriaalne mõju. aga see ei tähenda, et territoriaalne mõju peaks olema üldkriteeriumiks kogu selle programmi osas, sellepärast et vastasel juhul tekib siin vastuolusid eh, tipptaseme mõõtme ja territoriaalse mõõtme vahel. aga seal, kus on mõistlik ja ma ikkagi jään selle juurde, et kui seal, kus on mõistlik, siis eh, territoriaalne mõõde tõepoolest eh, on selline tegur, millega me peame arvestama ja ka äh, teistes raamprogrammi osades me peame selle nähtavamaks muutma ning praegu me juba kaalume seda, kuidas seda saavutada. nüüd teine märkus. ja teine oluline teema, mida sooviksin rõhutada, on äh, seotud nende selgitustega, mis on paljudes ähm, mõistetes ära toodud. me praegu juba mõningaid äh, kaalume sellepärast et mõningad need definitsiooni selgitused on meie meelest päris mõistlikud, aga äh, eriti tähele, palju tähelepanu me oleme pööranud sellele, et et mida rohkem me detailidesse laskume, mida üksikasjalikumad me oleme, seda vähem paindlikumad saame me olla järgmise rakendusperioodi ajal. nii et me peame kokku leppima eesmärkides milline on see oodatav väljund, mida me soovime saavutada ja siis peaksime vaatama, millised oleksid need kõige olulisemad mõisted ehm, ja definitsioonid, mida me äh, alusaktides kasutame. see tähendab, et me ei pea, ei tohiks olla nendes detailides liiga, äh, ehm, liiga detailsed. näiteks, mis puudutab seda öko, innovatsiooni ökosüsteem, et meil ise, iseenesest midagi selle mõiste vastu ei ole, aga me peaksime oma ettepanekus parema koha leidma selle selgitamiseks. näiteks eriti, mis puudutab innovatsiooni ökosüsteemi sambas kolm või, või Horisont kaks tuhat kakskümmendal. jah, tõepoolest ridade vahel, seda on seal küll mainitud, võib-olla see ei ole päris hästi seal välja toodud, see päris hästi ei kajastu ja seetõttu me vaatamegi, kuidas härra Van Nistelrooy ähm, raportis toodud ettepanekuid siin paremini öö, ähm, oma ettepanekus arvestada. samuti täienduvus, ähm, sünergiad, äh, konkurentsivõimelisus ja äh, kooskõla erinevate fondide vahel on oluline ja see on eriti oluline sellepärast, et mõned ka te teist ütlesid, et sünergiate puhul me ei peaks piirduma ainult sotsiaalfondidega ja Horisont ähm, Euroopaga, vaid siin peaks arvestama kõikide programmidega Euroopa Liidu tasandil, eriti mis puudutab InvestEU-d, seda ka üks te, keegi teist mainis, ja ka ähm, Euroopa, digitaalse Euroopa programm, ka siin tuleks ähm, rohkem kooskõla saavutada nende äh, fondide vahel ja programmide vahel mõned muudatusettepanekud selgitavad ähm, neid programme ja äh, sünergiaid, nii et äh, sisulises plaanis me oleme nõus nende muudatusettepanekutega, ehk saaks vältida seda, et jäetaks mulje, justkui meil on ainult äh, mingid konkreetsed programmid, mille puhul saaks ähm, sellist sünergiat Euroopa horisondiga luua. näiteks, mis puudutab seda kvaliteedimärkust või EFRD-d, ESF pluss, siin võib olla ka teisi programme, fonde, millega sünergiaid luua. et jah, ka need mainitud on õiged, aga me sooviksime ikkagi seda ringi laiendada. igasugused selgitused, igasugused katsed asju äh, täpsustada, nii nagu Van Nistelrooy mainis ja äh, mõningad variraportorid ka mainisid, et äh, igasugused katsed raskuste kõrvaldamiseks, selleks et erinevaid fonde kombineerida, et sellised probleemid võib-olla praeguse programmiperioodi puhul eksisteerivad, siis siinkohal tuleks kasutada mm, ära need võimalused, mis praegu on olemas. mis on seotud mm, riigiabi mm, reeglite muutmisega, mis võimaldab isegi paremini kooskõlastada neid erinevaid fonde tulevikus. ja siinkohal mainiksin ka seda ülekannete võimalust, mida siin raportis on mainitud, nii et see vahendite ülekanne ühelt, ühest programmist teise on üheks sünergiavõimaluseks, mitte ainukene. ma, ma meenutan, et on olemas võimalus ka kvaliteedimärgise puhul, nimelt mitte siis ainult see ülekande võimalus, vaid, vaid ka on võimalik erinevaid ähm, projekte, programme teistest projektidest, programmidest äh, vahendeid saada ja Euroopa Horisondi programmi raames me kavatseme avada ka erinevad partnerlusvõimalused, ka piirk-, et ka piirkondlikud äh, tegutsejad saaksid äh, kaasa lüüa, seda võimalust praegu ei ole. aga mis puudutab ülekandeid, siis me võtame teatavaks need ettepanekud mis raportöör selles osas on teinud, eriti artikkel üheksa lõike kaheksa osas. nüüd ainus mure, kui ma seda nii võin nimetada, mis meil jäänud on, on see, et et siin ei tohiks piirduda ainult konkreetsete projektidega, vaid võib-olla programmidega. et see võib-olla on jah, piirkonna huvides, et osa vahenditest äh, üle kanda selleks, et mõningaid projekte rahastada, aga see peaks jääma siis ikka konkreetse programmi alla. sellepärast, et me sooviksime siin ka erinevate tehniliste raskuste tekkimist ja see tähendab, et me ei tohiks siin olla liiga ettekirjutavad. ja veel viimane kommentaar minu poolt. me nägime, et soovitakse ka nime muuta kolmanda samba nime muuta. me võtame teatavaks selle ettepaneku. me saame ka aru nendest argumentidest, mis selle ettepanekuga seotud on. et ähm, kõikidel nimedel on äh, iseenesest oma äh, puudused ja eelised, aga me võtame teatavaks teie ettepanekud. ja lubage äh,, proua esinaine, paar sõna veel äh, öelda kolmanda samba kohta ja ka mm, selle seose kohta mm, innovatsiooninõukoguga, millest rääkis mm, härra raportöör ja ka variraportöörid, et ilmselge on see, et see koostöö Euroopa Innovatsiooninõukogu peab aset leidma, aga jällegi, et parimaks vahendiks selle koostöö tagamiseks on ikkagi sama samba all ja sama innovatsiooni ökosüsteemi plokis sellepärast et see konkreetne innovatsiooni ökosüsteemi plokk on see, mis edendabki äh, piirkondlikku innovatsiooni ja ja äh, samuti on see seotud otseselt siis ka Euroopa Innovatsiooninõukoguga, äh, nii et suur tänu teile ja edastame oma lisakommentaarid ka kirjalikult. suur tänu härra Van Nistelrooy, kas lõpetaksite selle arutelu? aitäh. jah, te tõesti olete päästnud minu tänase päeva ja suur tänu kõikide nende kommentaaride eest. et oluline on tõesti see, et me üritame sünergiaid pärandada ja ja samuti tuleb rohkem tähelepanu pöörata konkreetsetele teemavaldkondadele nüüd me ei peaks hakkama siin mingit pädevusvõitlust pidama, et, et mis saab, et kes vastutab mingite vahendite eest, vaid oluline on see, et mida me nende rahadega teeme. nii et, et Euroopa Komisjon räägib Euroopa Innovatsiooninõukogust, kellel on oma ähm, oma eelarve, et, et see ei tähenda seda, et me peaksime siin äh, looma mingid keskused siin ja seal on mingisugused spetsialistid, vaid ma, nagu ma rääkisin, oluline on siin see turvaline maandumine, oluline on see, et võimalikult ühtlaselt oleks jagunenud meie vahendid ka piirkondades. nii et äh, siin ei ole tegu mingi pädevuste aruteluga, ja eh, eh, viimasel ajal, viimase kahe-kolme perioodi eh, jooksul oleme me regionaalfondides ka näinud ka väga palju arenguid, mis selles suunas on ka liikunud. ja me oleme näinud, et need arengud on ehm, häid tulemusi saavutanud ja need arengud on väga vajalikud olnud ja see on täiesti vastuvõetamatu, et Euroopa Liit areneb tasakaalutult et Euroopa Liit on oma kasvus ja arengus viltu ja seda on tegelikult näha ka selles vahearuandes, et sellepärast, et ähm, me ei soovi ju, et Euroopa Liit oleks ähm, mitmekiiruseline ja et ka võimalused oleksid jagunenud ähm, ebatasakaalukalt. ja oma aruteludes koos ITRE-ga me peame vaatama, et me tõesti vaatame, millised on võimalused, oluline on ikkagi see, et tipptase säiliks Euroopa Liidus, tipptase on oluline teema. ja teisalt me peame ka vaatama, kuidas seda mõju suurendada ja siin on oluline ka, ka see, et ähm, tõesti piirkonnad võtaksid ka oma vastutuse, et nad saaksid aru, et see, need programmid on tõesti nende omad. ja ka maapiirkondade jaoks on ähm, nutikas äh, spetsialiseerumine äärmiselt oluline, see on seotud äh, põllumajandusvaldkondadega ja nii edasi. nii et see ei tähenda, et, äh, et me peaksime keskenduma ainult mingitele konkreetsetele piirkondadele, vaid me peaksime arvestama ka kohalike vajadustega. ja see nutikas spetsialiseerumine ongi see, millega me oleme viimasel ajal rohkem tegelenud. see on ja olulised on siin ähm, piirkondlikud innovatsiooniklastrid, et neid ähm, kõikides Euroopa Liidu piirkondades ähm, tekitada ja arendada, nii et tõesti palju tööd on juba ära tehtud ja me võime sellega edasi jätkata. niisiis äh, ootan veel suure huviga teie äh, lisamuudatusettepanekuid ja soovitusi, aitäh! suur aitäh, muudatusettepanekute tähtaeg on teine oktoober. jah, teine oktoober, päeva lõpp, õhtul kell kuus. ei, me ei saa seda teha. me ei saa niimoodi teha. saame ikka, ütleb esimees. isegi ITRE komis-, äh, komisjoni äh, kohandatud kalender nõuab seda, et me peaksime teise oktoobri tööpäeva lõpuks oma muudatusettepanekud esitama. raportöör on šokeeritud. nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. arvamuse projekt globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kohta meie arvamuse koostaja on härra Deutsch. tööhõivekomisjon on vastutav komisjon ja annan raportöörile Tamas Deutschile kohe sõna. vabandust, kui täna tekkis tõlkeprobleeme, aga tä-, teil on täielik õigus täna ungari keelt rääkida, palun. meie tistajad, Jaanuk Kassonj, Kedves kolleeg Äkk lugupeetud kolleegid. globaliseerimis, kohanemise Euroopa fond. ma arvan, et ähm, põhimõtteliselt meil ei ole siin pikalt midagi arutada, me kõik teame, et tegu on väga olulise ja vajaliku instrumendiga sellepärast, et äh, see toetab neid inimesi, kes on kaotanud oma töö Ehm, seoses ehm, muutustega tööturul, sellega toetatakse ka liikuvust ning liikmesriigid saavad abi selleks, et toetada siis oma piirkondi, kohalikke ja ähm, kohalikke tasandeid. nii et äh, inimesed näevad selle fondi tulemusi tõesti oma igapäevases elus ja tegu on instrumendiga, mis äh, aitab väga ähm, raske äh, probleemi tagajärgi leevendada, nimelt töötuse äh, tagajärgi leevendada. me räägime pidevalt tööjõu vähesusest Euroopa Liidus, aga me ei tohi unustada, et Euroopas on ka miljoneid töötuid ja see tähendab, et töökohtade loomine ja olukorra parandamine on endiselt meie üks olulisemaid äh, ülesand. kolmekümnendal mail sel aastal komisjon tuli välja ettepanekuga globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kohta ja seda sellel alusel, et see fond, fondi tegevus peab jätkuma ka peale aastat kaks tuhat kakskümmend ja sellega on arvestatud ka mitmeaastase finantsraamistikus äh, ähm,, et see on tegelikult, see fond on jäänud tegelikult ähm, MFF-ist väljapoole. meil on ähm,, me oleme toetanud seda, et komisjon soovib äh, fondi vahendite kasutamist äh, lihtsustada. lugupeetud kolleegid, oma arvamuse projektiga sooviksin ma jätkata selles suunas, ma soovin saavutada sellise eesmärgi, mille sisuks on lihtsustamine, veelgi eda-, edasine lihtsustamine oluline on see, et seda fondi saab veelgi paremini kasutada, et see oleks veelgi kasulikum. mõningad ettepanekud kõigepealt minu meelest on väga oluline ja vastavalt olen seda ka põhjendanud, et ähm, et äh, krit-, fondi vahendite rakendamise kriteeriume tuleb äh, lihtsustada senine lävend ähm, vahendite rakendamise jaoks on olnud äh, kakssada viiskümmend äh, kaotatud töökohta, aga selle lävendi peaks tooma allapoole, see koondamise äh, kriteeriumi määr peaks olema sada viiskümmend, sellepärast et tihtipeale me näeme, et inimesed jäävad ilma tööta ka mm, VKE-des ja seal on väga mm, harva personali suuruseks kakssada viiskümmend. ja seetõttu me leiame, et see koondamise künnis tuleks vähendada kahesaja viiekümnel saja viiekümnele, aga ma leian, et seda künnist võiks tegelikult isegi veel rohkem allapoole viia. teiseks ettepanekuks minu poolt on see, et me peame võtma veel edasisi samme selleks, et lihtsustada ka fondi rakendamist. menetlusi tuleb kiirendada ja lihtsustada. komisjoni ettepanekus on kirjas et komisjon finantsabi ja kriteeriumide täitmist peale kriteeriumide analüüsimist niipea kui võimalik, siis as soon as possible Ehm, ka oma otsuse langetab selles osas, kas ehm, fondi rakendada või mitte. niisiis viisakalt öeldud eh, on see vägagi ebakonkreetne sõnastus ja mina sooviksin seda sõnastust täpsustada. nimelt, et viieteist päeva jooksul peab komisjon vastavasisulise otsuse langetama. ja ma arvan, et see mõiste, mis ettepanekus ära on toodud või see, kuidas ehm, seda on tõlgendatud, et, et peale taotluse eh, sisseandmist kuuskümmend päeva peab ehm, komisjon oma otsuse tegema, siis selle tähtaja ma sooviksin vähendada kuuekümnelt neljakümnele. viiekümne viie tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist tuleks ehm, abiotsus ehm, langetada ja kui tegu on kriisiolukorraga, siis kui aset leiavad masskoondumised, siis on ju täiesti õigustatud, et otsust võetakse vastu nii kiiresti kui võimalik. ja lõpetuseks. muudatusettepanekutes olen ma kavatsenud teha veel lisaettepanekuid. näiteks, et EG EFI kaasrahastamist tuleb ühtlustada ka sotsiaalfondiga. ja kaasfinantseerimine peaks jääma kuuekümne protsendi juurde. eriti nendes liikmesriikides, kus on ette nähtud äh, kärped ja teeksin veel ühe ettepaneku, nimelt igas liikmesriigis, kus ähm, äh, teatatakse ähm, masskoondamisest, kus on juba ranged eeskirjad ähm, kasutusel ja kus me teame juba, et koondatakse sada viis, vähemalt sada viiskümmend inimest ja me teame, et EGF-i vahendeid saab rakendada, et juba äh, enne seda, kui masskoondamine aset leiab, peaks selle menetluse saama käivitada. nii et äh, kui koondamine tõesti aset leiab, et siis oleks juba ka mm, abi olemas. nii et koondatud inimesed äh, võimalikult kiiresti saaksid äh, tööturule tagasi tulla. ootan nüüd huviga teie tagasisidet ja loodan, et koos teie abiga saan saavutada selle, et EGF-i töö muutub veelgi tõhusamaks ja et nad saaksid veelgi tõhusamalt toetada töötajaid koondamise puhul. ja et nad saaksid võimalikult kiiresti jälle leida tee tööturule. aitäh ja nüüd saavad sõna variraportöörid ja ma paluksin, et te teeksite lühidalt kolme minutiga. palun piirduge, sellepärast et meil on oma ajakava ja kolleeg Manskur, palun. Merci, madame la présidente suur aitäh! kõigepealt tahaksin tänada kvaliteetse töö eest raportööri. kõik on väga hea nüüd, arvestades globaliseerumist, on Euroopal rohkem kui kunagi varem sellist instrumenti, mis tõesti oleks tõhus seetõttu me arvame, et äh, instrument äh, väärib rakendamist äh, ja näiteks me teame, et nende töötajad inimeste arv, kes on fondist kasu saanud, on märkimisväärne, tähtis on ka psühholoogiline tugi kui regioon on tervikuna puudutatud mingi ettevõtte sulgemisest näiteks. kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend seitse soovitakse nüüd rohkem seda fondi rakendada, lihtsustada menetlusi ja komisjon soovitab eh, selle instrumendi rakendamist kergendada, laiendada selle kohaldamisala Ehm, see on tervitatav, nii nagu raportöör ütles, tuleks veel eh, koondatud töötajate arvu kahesaja viiekümnelt saja viiekümnele alandada, seda saab täiesti toetada. ja me oleme, eh, mina olen ka eh, äärepoolsemate territooriumite esindaja, seega tänan raportööri, et ta meie regiooni samuti arvesse võttis ja äh, meie suhtume positiivselt ka sellesse, et EGF-is arvestatakse äh, digitaalmajandusele üleminekuga, sest me ei tahaks kannatada selle nähtuse pärast, vaid äh, minna selle lainega kaasa. teeme oma muudatusettepanekud andnud äh, sellele määruse prots-, äh, projektile äh, raportöör Maria Arena on juba mõned muudatusettepanekud teinud ja loomulikult need on tehtud tööhõivekomisjoni poolt. meie seas on palju neid, kes teavad, et suureks väljakutseks on jätkuvalt noorsootööpuudus, EGF peaks äh, täiendama ka neid äh, vahendeid, mis äh, vähendavad koolidest väljalangemist, haridustee jätkamist, eriti nendes, nendes piirkondades, kus tööpuudus on üle kümne protsendi. me peaksime toetama selle fondiga eelkõige neid töötajaid, keda ähvardab restruktureerimine ettevõttest. tänan suur aitäh, järgmine variraportöör, kes meil siin on, kas ECR-i variraportöör on kohal? proua Kadain. kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset myös raportoija. suur tänu, aitäh raportöörile, tõesti komisjon on EGF-i iseloomu muutnud viiesajalt koondatud töötajalt on äh, toetuse saamise künnis nüüd kahesaja viiekümnele jõudnud, see on positiivne, aga mis on nende muudatuste tagajärjed, võib-olla äh, hakatakse tegema äh, nüüd äh, palju äh, väikeettevõtete ettepanekuid ja taotlusi, äh, see tekitab tohutu äh, paberitöökoormuse, pikendab taotluste menetlemise aega ja me peaksime nüüd järele mõtlema, kas selle künnise alandamine veelgi rohkem, nagu raportöör soovis, saja viiekümnele töötajale on mõttekas Äh, mind huvitaks küll, millised tagajärjed võivad sellel muudatusel praktikas olla ja kuidas hakatakse fondi äh, seejärel kasutama. tegemist on ikkagi eriolukorras rakendatava instrumendiga. Äh, seda kasutatakse siis, kui Euroopa Liit saab tõesti mingit lisaväärtust anda kui tööturg on ohus ja liikmesriigid peavad ise oma haridussüsteeme ja tööturge samaaegselt arendama, seda ei tohi unustada. raportööriga saab nõustuda selles küsimuses, et ta-, taotluste läbivaatamine peab kiirenema. praegu Euroopa Liidu öö, äh, otsuse tegemine võib võtta aega kuni kuus kuud, see ei ole sugugi kiire reageering. see on minu poolt kõik, aitäh! suur aitäh! proua Liinat ei ole siin. Monika Vana, palun. suur tänu, proua esineja, ma võin teha lühidalt see on äh, kõigile teada, et äh, rohelised on väga positiivselt meelestatud EGF-i osas ja me oleme ka väga head koostööd teinud äh, raportööriga ja Maria Arenaga ja eelkõnelejad juba mainisid, et kohaldamisala on laiendatud ja, ja üleminek madala süsinikusisaldusega äh, keskkonnale on siin ka nüüd äh, kajastatud ja äh, samuti, et investeerimiskriteeriumid on muutunud, nimelt et ähm, koondamise künnis on kahesaja viiekümnelt viidud saja viiekümnele, selle on väga tervitatav, sellepärast et paljudes piirkondades ei ole nii suuri ettevõtteid, kus oleks tõesti juba ka personal nii arvukas ja samuti me toetame ka seda, et menetlust ähm, lühendatakse. meie jaoks on EGF äärmiselt oluline solidaarsusinvest-, ähm, instrument, mis edendab äh, ka meie solidaarsuspoliitikat ja samuti toetab meie töötajaid. härra Damato. suur tänu, ütleb proua Damato äh, äh, Euroopa globaliseerumise kohanemise fondi mõte on näidata üles äh, solidaarsust töötajatega, ka äh, füüsilisest isikust ettevõtetega, kui tegemist on äh, ettevõtete restruktureerimisega. töötajad on aru saanud, et muudatused maailmaturul, finantskriis, majanduskriis, kõike mõjutavad ka tööhõivet äh, ja päris tõsiselt ning laialdaselt. Äh, komisjon on toonitanud äh, oma dokumendis ülemaailmastumise mõjusid ja vajadust tagada, et meil oleks kvalifitseeritud töötajad samuti tuleb vähendada sellist nõudlust äh, kvalifitseerimata tööjõu järele, tuleb kaasas käia äh, tööstuse progressiga, tuleb ennetada äh, tehnoloogia arengu ja globaliseerumise negatiivseid mõjusid. EGF-i saab kindlasti parendada selleks, et toetada töötajaid, tuleb arvesse võtta ka äh, äh, teatud te-, äh, sektorite, näiteks teenusesektori eripära. on selliseid majandusharusid, kes kannatavad globaliseerumise tõttu rohkem kui teised ja, ja igal juhul on vaja spetsiaalseid meetmeid. seega tuleb hõlmata ka teenuseid pakkuv sektor ja seda preventiivsel tasandil. kõik töötajad, äh, olgu nad siis ajutise töölepinguga või äh, tähtajatu töölepinguga või käsunduslepinguga tööle võetud, äh, peaksid olema kaitstud ja võim-, saama võimaluse tuge EGF-ist et EGF peab aitama ka äh, regioonidel ja sektoril majandust ja tegevust ümber kujundada, kui äh, seda mõjutab globaliseerumine. nüüd äh, fondi mobiliseerimise periood on liiga pikk, sellest rääkis ka raportöör. liikmesriigid peaksid nüüd põhjalikult analüüsima, millistel tingimustel ja mis on põhjustanud massilise koondamise. tuleks võib-olla anda tehnilist abi enne, kui hakatakse ta-, abitaotlusi koostama. sellised äh, töökaotused võivad üleöö äh, päevakorda tulla, tuleb kiirelt reageerida. suur tänu. Äh, annan nüüd komisjonile sõna, palun So I will try. härra Van Nistelrooil annan sõna, palun. I supported it. suur tänu. ma tahaksin kolleegi lähenemist toetada, aga sada viiskümmend on nii väike arv praeguses majandusolukorras, me tahaksime, et Ähm, see fond vastaks nagu ülemaailmastumise trendidele. no kuidas seda nüüd öelda? me peame ähm, koondamise negatiivse mõju vastu võitlema, sest see võib mõjutada majandust tervikuna. Äh, need äh, taotlused, mida on siin esitatud näiteks Hollandi pangandussektor sai raha globaliseerumisfondist, juba järgmine nädal jõuab see raha sinna. no tere tulemast või siis Air France näiteks taotleb äh, raha. ei, mina tahaksin näha, et see EGF oleks palju rohkem seotud sotsiaalfondiga. me ju valmistasime selle kaudu ette inimesi muudatusteks, et nad äh, kohaneksid äh, uue tööturu olukorraga, ma tean, et Äh, muidugi tegemist on äh, erinevate tasanditega, sotsiaalfond on detsentraliseeritud tasandil kasutatav, globaliseerumisfond äh, on tsentraliseeritud fond, aga ma ei tea, võib-olla ettevõte tahab lihtsalt kasumit teenida ja siis ta koondab mõned töötajad või siis toimuvad mingid IKT arengud ja, ja töötajaid koondatakse, ma ei tea ja hakatakse raha ta-, taotlema. minu meelest peaks olema meie tegevus palju rohkem seotud sotsiaalpoliitikaga ja sotsiaalfondiga, praegu on küll iseseisva instrumendiga tegemist, aga võib-olla oleks parem, kui see raha, mida inimestele jagatakse, et nad leiaksid uusi töökohti, oleks sotsiaalfondiga paremini seotud sotsiaalfond jõuab igale poole ja noh, sada viiskümmend töötajat ja need saja viiekümne töötaja koondamine on täiesti tavapärane nähtus igal pool Euroopas. sellest on siin arutat-, räägitud ka mm, siin komisjonis. aga ei ole veel lahendust leitud. suur aitäh, annan nüüd siis Euroopa Komisjoni esindajale proua Valtšanovale sõna äh, tööhõive peadirektoraadist, palun suur tänu, aitäh raportöörile arvamuse eest. kui te lubate kommenteerida neid ettepanekuid näiteks seoses lävendiga, siis seda oleme tõesti põhjalikult analüüsinud. mõtlesime järele, mis suuruses koondamine võib olulist mõju liikmesriigile avaldada. meie jõudsime kahesaja viiekümneni liikmesriikide olukorrad on erinevad, väikesele liikmesriigile on see arv võib-olla liiga suur, aga suur, aga meie leidsime sellise tasakaalu. muidugi kuulasime ka teie arvamused ära. nüüd kui te räägite siin menetluse pikkusest, siis see on väga-väga äh, keeruline, viisteist päeva lihtsalt ei ole mõeldav, sest juba tõlkimine äh, võtab aega kolm nädalat ja isegi selle mm, pro-, menetluse tõlge võtab kauem kui teie pakutud tähtaeg. me võime omavahel neid detaile veel arutada, aga tegemist on väga tehnilise menetlusega edasi, kaasfinantseerimise küsimus täna, et, et toetasite mõtet harmoneerida kaasfinantseerimistaset TGF-i ja ESF-i vahel. kui me vaatame äh, sidusrühmade arvamusi, siis äh, ühtlustatud kaasfinantseerimise tase peale kahe tuhande kahekümnendat aastat oleks kõige parem. samuti samuti äh, olen üles tähendanud äh, teie arvamuse seoses laiendatud kohaldamisalaga ja te-, seoses nende äh, valiku alustega taotluse saamisel, näiteks madala süsinikusisaldusega majandussektor, digitaliseerimine ja nii edasi ja nii edasi aga samas me otsustasime, et NITS kategooriale me otsustasime mitte laiendada EGF-i tegevust, me usume, et need noored, kes ei tööta ega ole koolis, saavad kindlasti muudest ähm, fondidest paremini taotleda tuge, e SF pluss näiteks, äh, viimastel aastatel on äh, see kategooria ka vähenenud, loomulikult tänu majanduse arengule. kui nüüd äh, rääkida kommentaaridest pangandussektori kohta, siis mul on teile paar selgitust. teda nimetasid siin näiteks äh, Ravan Nistelrooi ja siis räägiti üleüldse ettevõtete toetamisest. pangandussektorit toetati mitte globaliseerumise tõttu, tõttu, vaid sellepärast, et sektorit tabas majandus- ja finantskriis. EGF toimib praegu ka selleks, et maandada finantskriisi mõjusid ja Holland esitas äh, põhjendatud taotluse, selgitades, et neid on tabanud nii majandus kui finantskriis ja tõesti, tegemist ei olnud globaliseerumisega siis kuulsin äh, läbi tõlke ka, et soovitakse toetada ettevõtteid. ei, äh, meie, ma rõhutan seda, EGF-i kaudu toetame ainult töötajaid, mitte ettevõtet kui sellist. seda tuleb meeles pidada, kui hakata globaliseerumise kohanemise fond, fondi küsimusi arutama äh, väga paljud töötajad on Euroopas äh, koondatud olnud viimastel aastatel, seal majandanud majandust. muidugi globaliseerumise definitsioon võib-olla muutub ka tulevikus. Äh, arvame, et fond ei toeta mitte ainult ülemaailmastumise äh, mõjude all kannatavaid töötajaid, vaid otsustasime, et jätame selle brändi nime alles, aga ähm, võib-olla äh, äh, arvestame siis lihtsalt sellega, et kõik, mis toimub, on niikuinii üleilmastumisega seotud. suur aitäh, härra Deutsch, praegu! Thank you very much uh.... Három nagyon rövid megjegyzés az időgazdálkodás véget. Suur tänu. Kolm lühikest märkust, et aega kokku hoida. ma sooviksin tänada kõiki kolleege nende väga heade märkuste eest ka mina rõhutasin seda ja rõhutan veel kord, et ähm, meie kõigi jaoks on selge see, et EGF omab lisaülesannet, nimelt äh, kui äh, konkreetsetel juhtudel, kui ähm, tegu on negatiivse mõjuga tööturule, siis äh, on oluline EGF-i kiire mõju, et loomulikult on vaja ka piirkondlikke kohalikke algatusi selleks, et uusi töökohti luua, selleks, et kasutada ühtekuuluvusfondi ja nii edasi, nii edasi, ma olen nõus siinkohal ka härra Van Nistelrooiga selles osas, et ka sotsiaalfondi all on palju võimalusi ja instrumente selleks, et leevendada negatiivseid mõjusid tööturul. aga me räägime siin sellest täiendavast funktsioonist ja see peab muutuma tõhusamaks ja menetlus kiiremaks. teiseks, ma olen täiesti avatud sellele, ja mu kolleeg mainis ka seda, et ka noorsootöötusega tuleb siinkohal arvestada olen täiesti avatud sellele ettepanekule. ja et ka meie arvamuses peaks see äh, kajastama. ja lõpetuseks äh, sooviksin tänada ka komisjoni esindajat äh, tema avatuse eest. loomulikult, mis puudutab tehnilisi küsimusi, siis me peame veel üht-teist kooskõlastama. ja võib-olla ei olnud see, mis ma ütlesin, päris selge aga äh, olukord on järgmine. niisiis, taotlus esitatakse, see tuleb tõlkida, see on tõsi, jah, tõepoolest, see võtab nädalaid aega, aga kui tõlge on siis valmis, siis äh, kuni taotluse hindamisena on nagu kuuskümmend päeva ette nähtud, äh, minu meelest on neljakümne viiest piisaks. ja kui ähm, taotlus ähm, on juba esitatud, siis praegu ettepanekus on kirjas as soon as possible, nii võimalikult kui kiiresti, nii kiiresti kui võimalik. et sinna tuleks ikkagi panna mingisugune konkreetne tähtaeg, mitte lihtsalt as soon as possible, sellepärast et see võib ju siis ka kuid ähm, aega võtta, seal peaks ikka olema konkreetne tähtaeg. Because of time pressure as usual loomulikult aega on meil kogu aeg vähe ja me oleme selle ajalise surve all äh, kõikide arvamuste puhul ja nüüd äh, arvestades siis äh, tööhõivekomisjoni graafikut, ma pakun siis tähtajaks viis, kell viis pärastlõunal, kolmapäeval, viiendal oktoobril, siis meie tähtajaks muudatuste ettepanekute esitamiseks. nii et paluksime teil võimaluse korral kirjutada oma muudatusettepanekud inglise keeles et me jõuaksime selle arvamusega valmis selleks, et hääletada seda töökomisjonis. nii et kolmapäeval kell viis, siis on kolmas oktoober, nii et suur tänu teile selle arutelu eest ja läheme edasi järgmise punkti juurde meie päevakorras ja siin on äh, arvamuse eelnõu tutvustus InvestEU programmi loomiseks. ja siin juhtkomisjoniks on eelarve ja EKON Nemad teevad siinkohal koostööd ja meie raportööriks on äh, Kersti Vestfaal. nii ja ma paluks, ma annaksin teile nüüd sõna, sest ilmselt saame siis kiiremini edasi minna. palun. aitäh, proua esineja, lugupeetud kolleegid. alustaksin sellest, et teada tõde on see, mida ma aga kohe sooviksin kohe välja tuua, et äh, struktuurifondide eesmärgiks on ähm, inimeste elukvaliteeti Euroopa Liidu kõikides piirkondades parandada ja see tähendab, et luuakse ühelt poolt töökohti, parandatakse taristuid, võideldakse kliimamuutuste vastu ja toetatakse näiteks ülikoole, aga samas ka väikeettevõtteid. meie komisjon, meie komisjon võitleb selle nimel, et see toetus jätkuks ka tulevikus, isegi siis, kui eelarvet vähendatakse ja arvatavasti, ja seda me teame kõik, arvatavasti tulevikus on, äh, rahastatakse tulevikus vähem projekte, sellepärast et on ka vähem rahalisi vahendeid. miks ma seda mainin? selles kontekstis, mida ma äsja üritasin kirjeldada, on mul väga suuri kõhklusi tekkinud äh, Euroopa Komisjoni ettepaneku osas, mis käsitleb InvestEU-d. InvestEU programm peaks äh, era- Äh, investeeringuid mobiliseerima, äh, äh, anda siis tagatis eelarve osas. see kindlasti abistab mõningate projektide rahastamisel, mõningate projektide. aga ma rõhutan, et need on teised projektid kui need, mis meie kohalikke omavalitsusi, linnu ja piirkondi ähm, abistaksid, sest kavad on teised sest siin on lähenemine detsentraliseeritud, jagatud ähm, juhtimine ja see on hoopis midagi muud, kui InvestEU ette näeb ja seetõttu, austatud kolleegid, ma olen vastu sellele mõttele, et struktuurifonde kasutatakse InvestEU rahastamiseks. ja siinkohal olen ma samal nõul kui meie mõlemad raportöörid ähm, üldsätete määruses. jah, me toetame sünergiate loomist, aga ei sellistele kavadele, mille eesmärgiks on mõlema invest-, ehm, mõlema eh, programmi rahastamise eh, ühendamine. ja seetõttu ma olen vastu ka sellele nimetatud member state compartment'ile. meie komisjoni äh, raportöörina peame arvestama loomulikult meie fondidega, struktuurifondidega ja paljud ideed, mis on seotud Investiuga, on tõesti positiivsed ja head. siin on näha ka väga selgeid parandusi võrreldes EFSiga ja EFSi kahega. minu meelest on suurepärane see, et on ette nähtud ka selline äh, nõuandekeskus, advisory hub, et äh, mis pakub siis ka äh, nõu projektide investeerimisel see on oluline ka sünergiate osal, et need inimesed, kes pöörduvad selle keskuse poole, et nad saavad infot mitte ainult investeerimisvõimaluste kohta, mis puudutab investeeringu, sellepärast et kui mõnda ideed investeeringu kaudu ei rahastata, siis on öö, äh, olemas ka võimalus äh, kasutada struktuurifonde. kui see nõuandekeskus äh, õnnestub inimesi suunata ähm, õigetesse kohtadesse ähm, ja ametitesse, siis see on tõesti suurepärane äh, teenus. lugupeetud daamid ja härrad, ma tean, et minu ettepanek, äh, mis kajastab ka äh, üldsätete määruse raportiiri seisukohta, siis me näeme, et ähm, tegelikult InvestEU tähendab väga suurt muutust ka Euroopa Liidu eelarvele ja ma sooviksin tänada ka sekretäriaati tehtud tööst. Beate, sa tegid väga palju tööd, sellepärast et äh, sa pidid tõesti üles leidma kogu tekstis need viited mõistele äh, ähm, member states compartment. ja ootan huviga koostööd oma kolleegidega, suur tänu juba ette! Can... suur tänu, ja arut-, jätkame nüüd variraportööridega ja kõigepealt siis äh, äh proua Piragi äh,. tema nimel praegu keegi sõna ei võta ähm,. ma ütleksin, et ma olen täiesti nõus üldise lähenemisega. ja me peaksime arvestama ka sellega, et tegemist on äh, teatud mõtteviisiga, mis ei puuduta mitte planeerimisperioodi algust, vaid ka lõppu, nii et on ka neid liikmesriike, kes äh, ei saavuta ettenähtud tulemusi ja kes on kulutanud äh, raha ja siin võib olla tegemist äh, võimalusega, et nad ei maksa raha tagasi, vaid raha läheb investeeruusse aga ähm, Horisont Euroopa midagi muud, sest siin on tegemist planeerimisega, mis toimub alguses. kuid võib-olla ka liikmesriikide poolt ka huvi äh, kulutada vähem, kui need, et neid on päris palju, nii et pool perioodi näiteks, nad ütlevad, et äh, poole pealt, et jah, et nüüd, kui teadmed äh, tekib teatud hetk poole pealt, kus liikmesriigid võivad öelda, et kas me nüüd kasutame seda instrumenti äh, kas me oleme seda nüüd kasutanud viimase aasta jooksul ja me ei taha, et raha tagasi läheks. nii et tegemist on sellise äh, avatud küsimusega, et mul ei ole nüüd teatud vaatepunkti siin äh, Rahvapartei nimel, kuid võib-olla see on teatud mõte, mis, mis, mis võib esile kerkida. suur tänu ja,. härra Jakovtšitš äh,. proua Tomašis, palun. Um, the InvestEU suur tänu, InvestEU programm peaks andma Euroopa Liidu eelarve garantii selleks, et toetada investeeringuid ja tegemist on siis sellise ühtse garantiifondiga, mis kasutab ära äh, neid kogemusi, mis on EFSI fondidega juba olemas, siis vastavalt komisjonile see uus, uus instrument peaks olema võimalus, kuidas kõige paremini Euroopa Liidu eelarvet ära kasutada ja on tegemist sellise sujuva struktuuriga, mis äh, Äh, paneb erinevad instrumendid ühe katusele kokku. ma tervitan ähm, proua Vestfali arvamust, kus hinnatakse kahe investeerimisinstrumendi vahelist suhet ning see on ka üks aspekt, kuidas on võimalik ähm, InvestEU regioonide tööd korraldada ja siin on kaasatud ka kohalike omavalitsuste, regionaalsete omavalitsuste roll ja siin on võimalik kaasata ka partnereid. kuid nagu me kõik teame, siis MFF äh, kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, siis Euroopa Komisjon on ette näinud äh, kõikide EFSI fondide äh, vahendite vähendamise kümne protsendi võrra vastavalt praegusele äh, mitmeaastasele finantsraamistikule ning siin ühtekuuluvuspoliitika ressursid EFSI fondides võivad minna e-, invest EU-sse või need võib üle kanda teistesse fondidesse või instrumentidesse. viis protsenti kogu eraldisest Äh, jagatud juhtimise all võib anda omapoolse panuse siis InvestEU-sse, kuid ma kardan, et see julgustab liikmesriikeid äh, eemaldamast oma vahendeid äh, ühtekuuluvuspoliitika fondist, sest siin vahendite ülekanne Äh, mis vähe, tähendab vähenenud fonde ühtekuuluvusprojektile, ei oleks heaks, ei ole heaks lahenduseks. ja ma toetan raportööri arvamust ja me võiksime ära kustutada siis selle liikmesriikide panuse invest EU-sse. suur tänu ja härra Jakovtšitš, palun. suur tänu. ma tahaksin äh, anda oma arvamuse ka mul on siin mõningaid mõtteid, mille puhul me kõigepealt ma tahaksin räägida, rääkida EFSI-fondidest ja InvestEU-st, sest ma mõistan, et tegemist on küll väga heade kavatsustega, kuid mul on siin üks põhimõtteline küsimus komisjonil on juhtroll, äh, mitte Euroopa Investeerimispangal. ja minu küsimus ongi seotud sellega, kuidas komisjon tegeleb äh, seostatavate riskidega ja kuidas komisjon ennast siis äh, äkitselt pangana ette kujutab. see on üks teema, mida me peaksime väga tõsiselt arutama sest kui me tahame investeeringuid äh, ligi meelitada, tahame edendada või toetada investeeringuid, siis sellega kaasnevad teatud riskid ja keegi peab neid äh, riske haldama. ja kui me räägime EFSI fondi, fondist ja mida on tehtud investeerimispanga raames, siis äh, äh riski siirdamine Euroopa Investeerimispangale oli äh, hea mõte kuid järgmine küsimus ongi seotud sellega, et ähm, et võib-olla see poliitiliselt ei ole olnud väga korrektne, aga komisjoni ettepanek annab prioriteete suurematele riikidele nagu Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa ja ma tahaksin, et me leiaksime viisi, kuidas ka väiksemad liikmesriigid saaksid äh, samuti selle fondi võimalusi ära kasutada, sest väiksed riigid vajavad märksa rohkem investeeringuid, sest toimub ajude väljavool, äh, tegemist on tööpuudusega ja kümned äh, tuhanded inimesed lahkusid Horvaatiast viimase paari aasta jooksul. ja meie elanike arv on neljast ja poolest miljonist langenud nelja miljoni peale. tegemist on äh, vägagi dramaatilise langusega ning me vajame väga selgelt investeeringuid ja seda eriti Ida-Euroopa riikides kui me mõtleme Euroopa strateegilise investeeringute fondile, siis sellisel viisil on menetlusi lihtsustatud ja ma usun, et seda tuleb ka arvesse võtta tuleviku ettepaneke, ettepanekuid silmas pidades. ning me ei tohiks unustada ka seda, millised on äh, vajadused investeeringuteks tulevikus. me ütleme tihtipeale, et me täna tahame äh, investeerida taristustesse, ja see on vajalik, sest taristu toob endaga kaasa täiendavaid arenguid ja tulu ja me teame väga hästi, et on äh, Vahemere-äärseid riike, kus on äh, väga kõrge tööpuudus, eriti noorte hulgas, ning nemad suurel määral äh, peavad saama oma tulu turismisektorist, nii et me vajame siin sellesse sektorisse investeeringuid, sest see on väga tähtis, kui me tahaksime et noored jääksid Kreeka saartele näiteks või äh, kui me tahaksime, et inimesed jääksid ka Hispaaniasse, Portugali paika. ma käisin suvel Lõuna-Prantsusmaal ja ma olen näinud, millised äh, probleemid äh, seisavad nende ees just eriti turismivaldkonnas. ma loodan, et te võtate arvesse ka meiepoolset ettepanekut, suur tänu. suur tänu, proua Vana, palun. suur tänu, proua esineja, lugupeetud proua raportöör Vestfäl, me sooviksime teid vägagi toetada teie seisukoha kaitsmisel, nimelt äh, mis puudutab äh, rahade äravõtmist äh, struktuurifondist uude EU Investi ja me teame, et see ei ole sugugi mitte esimene katse selles suunas ja koos Omnibussi Äh, paketi ka tagasi lükkasime koos proua Krelliga, ka nõukogu lükkas selle tagasi, minu meelest ei ole selleks, ähm, sellest abi, et me pidevalt äh, näeme ühte sama ettepanekut, nimelt et ühtekuuluvuspoliitikat ja struktuurifonde ähm, nõrgestada ja siis suunata need rahad uude turule orienteeritud ähm, programmi nii et meie meelest see ikkagi ründab ähm, ühtekuuluvuspoliitikat ja me peame ikkagi siin komisjonis ka ütlema, et tegu on siin ikkagi kõikide nende tulemustega, mida me oleme siin saavutanud, kõik need kvaliteedid, mida me oleme saavutanud, see kõik läheb kaduma, partnerlus, äh, kliima äh, valdkond, linnavaldkond ja nii edasi, ma ei hakka kõike isegi ette lugema, et kõik need saavutused, mida me üheskoos siin komisjonis ähm, oleme saavutanud viimastel aastatel, see kõik läheb kaduma ja kui ma vaatan EFSit, vaatamata siis kõikidele nendele eh, kriitilistele punktidele kontrollikoja poolt, siis ma näen, et, et sotsiaalinvesteeringud, investeeringud sotsiaaltaristusse ja nii edasi, et, et tegelikult EFSis neid enam üldse ei, ei ole näha ja seetõttu ma arvan, et me tõesti peame omalt poolt kriitikat avaldama ja me peame eh, selle ettepaneku, mis ette näeb äh, vahendite ülekandmist, äh, lihtsalt tagasi lükkame, aitäh. suur tänu ja proua Damato, palun. suur tänu. ühelt poolt, kui me räägime investeerimisprogrammist Euroopa Liidus, peaks andma meile tulemuseks äh, oluliselt lihtsustamist, kuid EFSi puhul, ähm, kuigi ma olen selles suhtes ka kriitiline, tal oli ikkagi oma head küljed ka. meil on liiga palju halle alasid, millega me peaksime, mida me peaksime ära lahendama, vajame täiendavat läbipaistvust ja äh, ühtekuuluvuspõhimõtete järgimist, mis on aluslepingus ära toodud, me peame inimeste ootustele vastama, me peaksime täit-, käituma järjekindlalt ja me ei tohiks äh, siin äh, langeda spekuleerimise ohvriks, kui kritiseeritakse meid ka avaliku sektori vahendite väärkasutamises. on veel üks asi, mida tuleb arvesse võtta, on see, et liikmesriigid võivad anda omapoolse panuse äh, tagatistesse kahekümne viie protsendi osas äh, selleks, et äh, toetada äh, eelarvekulutusi. ühtekuuluvuse mõttes on väga oluline, see on meie poliitika keskmeks. see on väga tõhus äh, vähem arenenud piirkondades Euroopa Liit ei tohiks kärpida see liikmesriikide tiibu. vastupidiselt peaks tagama, et sekkumine toimub mitte ainult äh, äh piirkondades, kus on kõik suuremad äh, puudus, vaid kus on seda kõige rohkem ka vaja, nii et siin peab olema seos ühtekuuluvusega, vaadates siis vähem arenenud piirkondi, võrreldes nendega, nende aladega, mis kõige rohkem toetust vajavad. ja ma arvan, et see muudatus on liiga suur muudatus ja see muudaks ka parlamendi rolli liiga palju, sest me oleme ainuke valitud kogu ja Euroopa Komisjon on delegeerinud teatud ülesandeid meile ja siis ei ole õige, et meie oleme nüüd jäänud siin vaatleja rolli. Äh, kui meil mingit rolli ei ole, siis on Euroopa Komisjonil selgelt liiga palju võimu käes, nii et nad lihtsalt tegutseksid nagu pank, aga sel, see ei olnud, see ei ole nende tegevuse eesmärk, nemad peavad kinni pidama Euroopa Liidu asutamise lepetest. selle asemel, et hakata üle võtma pankade funktsiooni. nii et siin finantspartnerite valik ja äh, tuumprojektide toetus ja toetus nendele äh, asutustele, mis tegelevad ähm, mõjuhinnangutega, see on oluline, me ei tohiks äh, siin lubada sellist äh, komisjonipoolset asjade ülevõtmist. nii et seega ma teengi ettepanekuid oma muudatusettepanekute raames. suur tänu. ja mina ta, kui lubate, pakuksin välja ka omapoolsed kommentaarid pärast äh, variraportööride positsioonide ärakuulamist mul on ka küsimus raportöörile. me tahaksime näha siin sünergiat erinevate instrumentide vahel, millega finantseeritakse tegevusi Euroopa Liidus. nüüd võimalus äh, siis osa tõukefondist üle kanda InvestEU-sse on vabatahtlikkuse alusel toimuv tegevus. ühtegi liikmesriiki selleks ei survestata. kuid mõningatel juhtudel on tegemist projektidega, mis võivad olla nii-öelda äh, pangas rakendatavad ja mis ei tohiks kasutada tõukefondide struktuure ja kohe annan talle sõna, kolleeg. lihtsalt esitan omapoolsed küsimused ka ära nii et ma arvan, et siin selles komisjonis me peame olema väga nutikad ja mõtlema paindlikkuse peale ja võimaluste peale, mis on liikmesriikidel, kasutamaks ära kõiki instrumente. pidades meeles ka seda, et sünergia on kõikide asjade algus. ja minu küsimus ongi see, et jah, me võime nüüd selle ettepaneku maha võtta, ma olen kuulnud ära äh, variraportööride positsioonid. ja see on regikomisjoni otsustada, kuid ma tahtsin mainida seda, et me peaksime väga hoolikalt jälgima kõike seda tegevust ja äh, mõtlema ka täiendavatele sammudele ja ühtekuuluvuspoliitiku, poliitika nende instrumentide arengu peale. nüüd mul on veel paar soovi Eh, siis härra Albrecht ja proua Kreel. I don't, I have no questions because I have mul ei ole küsimus, ma pean minema eelarvekomisjoni kokkusaamisele, vaid mul on mõningad ettepanekud raportöörile. ja kõigepealt eh, kiire ülevaade, sest meil oli probleeme eh, MFF-i puhul, et mis see invest EU e, endast tegelikult kujutab, mida, mida sellega mõeldud on? kas on EFSI järgmine etapp kas meil on tegemist siis tagatiskavaga kõikide Euroopa Liidu äh, äh, poliitikaharude jaoks? kas tegemist on tagatiskavaga? mis on need, aga mis juhtub nende poliitikaharudega, kus me ähm, vahendeid ära võtame ja me tekitame selliseid aknaid, näiteks Horisondis, VKE-de jaoks kuidas selle aknaga siis äh, asju ära lahendada, kuidas ta eelarves on, see aken kaob poliitikast ära ja läheb kuhugi mujale eelarves, mis on ECFIN-i kätes ja mitte äh, teadusuuringute peadirektoraadis. küsimus on ka juhtimisrollis see küsimus, mis meil raportöörina tekib, on see, et mis siis juhtub ühtekuuluvuspoliitikaga, sest meil on olnud väga pikka aega äh, neid arutelusid me teame kogemustelt, mida see tähendab, kui, kui äh, raha jääb sinna kinni äh, ja seda on raske kulutada, kuni see ära kulutatakse. see ongi see hirm, et mõned liikmesriigid ja ähm, esimehel on õigus, et äh, liikmesriigid kardavad, et raha läheb kaduma ja nad näevad seda siis kui head väljumisstrateegiat selleks, et vahendeid säästa äh, et äh, raha läheb väga lihtsustatud menetlusega kuhugi mujale. ma ei tahaks kritiseerida investeerud, kuid ma tahaksin teha ettepaneku raportöörile, et, äh, et siin on kirjas REKI komisjoni nõue, et on tegemist sellise ühtekuuluvusaknaga, sest vastasel juhul vabatahtlikkuse alusel edastatakse raha investeeruusse ja siin ei ole tegemist ühtekuuluvusvõimalusega, sellepärast et seda akent sinna sisse ei jää, vaid see läheb, liigub edasi mingisse teise poliitikaharusse. nii et sellega võtame siis äh, ühtekuuluvuselt, viime selle kuhugi mujale, mingil teise poliitivaldkonda üle, me peaksime mõtlema siseriiklikest erandustest ka. Äh, me võime arutada neid instrumente ja seda, millised on need investeeringud ja mida saaksime paremini ära korraldada pangasüsteemi kaudu. kui nad peaksid jääma ikkagi ühtekuuluvusraamidesse, ka siis, kui meil on tegemist mingi teise instrumendiga. nii et ma arvan, et me ei tohiks lubada, et see läheb meil käest ära ilma ühtekuuluvusaknates, kui meil seda võimalust ei ole, siis raha lihtsalt kaob äh, ühtekuuluvuspoliitikast ära ja jääb kuhugi mujale. kahjuks ma pean lahkuma, kuid ma tahtsin seda lihtsalt raportöörile öelda suur tänu ja proua Kreel. suur tänu. tegelikult ma ei soovinud isegi sekkuda sellesse arutellu, aga see on vägagi seotud sellega, mida me oleme ka ühissätete määruse osas teinud ja seal me näeme sellise kustutuse ette ja ma saan aru nendest muredest, et võib-olla mõningad liikmesriigid tõesti kardavad, et nad jäävad rahadest ilma, aga aga kui mul on algusest peale olemas võimalus lihtsalt saada ühtekuuluvuspoliitikast raha ja kanda see InvestEU-sse, siis ma olen päris veendunud selles, et isegi kui kindel veel ei ole, et see raha võib lihtsalt kaotsi minna, siis liikmesriigid seda võimalust ka kohe kasutavad, sellepärast et see on palju lihtsam. et igasugused partnerluspõhimõtted, Euroopa Liidu poliitilised eesmärgid, kliimamuutused ja nii edasi et sellest kõigest on võimalik kõrvale hiilida, kui ma lihtsalt rahad kannan üle InvestEU-sse, siis ma võin ka kohe öelda, et kallis komisjon, et, et võtke siis kohe kakskümmend protsenti ühtekuuluvuspoliitikast, me loobume sellest, tehke sellega, mis te tahate. see ei saa ju olla meie eesmärgis, et kus me siis üldse elame meil on kümme protsenti vähem ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ja liikmesriigid peaksid jõupingutusi tegema, et selle rahaga, seda raha ka ära kasutada. kõik need küsimused, et ma võin teha koostööd ka InvestEU-ga, et ma saan Erasmusega, Horisondiga, Life'iga ja nii edasi koostööd teha, see on meil ka kõik sees ühissätete määruses ja see teeb palju lihtsamaks ka raha saada teadusuuringute projektide jaoks, mida ei saa rahastada horisondi alt, seda me soovime ka edendada. aga ma näen, et ka on liikmesriike, kes siis küsivad, et kust ma selle raha pean võtma, et see natukene, mis mul veel on regionaalfondidesse, seda on mul vaja piirkondlike projektide läbiviimiseks ja mul on ka piisavalt vahendeid, et kasutada finantsinstrumente nagu Jessica ja Jesper ka ühtekuuluvuspoliitikalt, nii et ma tõesti paluksin, et ähm, te mõningate liikmesriikidel ähm, lobitegevusesse ähm, tähelepanelikult suhtuksite, meie siin ikkagi vastutame regionaalarengu eest selle eest, et ähm, sotsiaalne, majanduslik ja territoriaalne ühtekuuluvus edeneks ja meie ei väitle siin selle eest, et liikmesriigid saaksid mingeid hiigelprojekte äh, läbi viia, mis ei ole seotud ühtekuuluvusega ega regionaalarenguga. nii et äh, kui äh, selline ettepanek läbi läheb, siis me võime tegelikult ka ühtekuuluvuse poliitikale ka nägemist öelda nii et palun arvestage sellega, et, et vaadake ikkagi, mis, millist tööd, mille me siin komisjonis teeme ja, ja mis, mille eest me võitleme, nii et ärge alahinnake InvestEU mõjusid, millised on tagajärjed ähm, ühtekuuluvuspoliitikale, aitäh. Thank you very much. suur tänu. Äh, proua Mäetis suur tänu ja üks lause veel. kuna ma täiesti olen nõus sellega, mida te just ütlesite, ja me peaksime mõtlema sellele, kuidas see on niimoodi, et ühtekuuluvuspoliitika on niivõrd keeruline võrreldes invest-, investeeruga, võrreldes horisondiga, kuidas siis, et liikmesriigid annaksid parem meelega raha investeeruule ja horisondile, selle asemel püüda seda kulutada läbi äh, ühtekuuluvuspoliitika. sest meil on tegemist uue äh, CPR-iga, ma siin lihtsalt lihtsustamist ei näe. see süsteem on keerulisem, kui ta selles vaatenurgas peaks olema, meil on rohkem tingimusi kui äh, praeguse äh, finantsperspektiivi juures, nii et me peaksime vaatama seda, kuidas äh, ühtekuuluvuspoliitika oleks rakendamise mõttes lihtsam ja liikmesriikidel ei ole, ei teki vajadus edastada need vahendid kuhugi mujale. nii et see oli üks lause lihtsustamise kohta. ja kui lubate, ma omalt poolt ütlen ka ühe lause ja see on osa arutelust, mis meil on CPR-i osas, teiste fondide osas ja MFF-i äh, paketi osas. Äh, kui me vaatame seda paketti, siis me näeme, et äh, mõningad, tuginedes mõningatele edusammudele, siis kesksed haldusprogrammid on eelarvet suurendanud. tegemist on siis ühiste haldusprojektiga, mis äh, ja te, see, siin me näeme sellist äh, trendi, tendentsi sellest äh, paketiüleselt. sest äh, tsentraliseeritud juhtimine on lihtne, seda on lihtne auditeerida. selle abil on lihtne hinnata tulemusi Need on äh, enamuste projektide puhul on äh, sellised projektid, mida, äh, mille puhul pangad toetavad neid, erainvestorid toetavad neid ja kõik need muud asjad, millest me tavaliselt räägime. rääkides ühtekuuluvuspoliitikast, siis need ei ole sellised pangakõlbulikud projektid. kuid kui me nüüd võrdleme ühte projekti või programmi teisega, siis me ei saa olla abiks liikmesriikidele ja siin ei, ei ole asi seotud liikmesriikide lobitegevusega, vaid see puudutab tervet äh, protsessi, kuidas see tulevikus toimib. see on osa ühest äh, teisest arutelust ja nüüd me kuulame ära äh, siis ettekande äh, ja siis kuulsime ära ka variraportöörid, kuulame nüüd ka Euroopa Komisjoni ära ja siin on DJ Ekfin ja palun, teil on sõna. Thank you, madam president. suur tänu. Äh, proua esineja, suur aitäh raportöörile selle raporti projekti eest, aitäh kõigile, kes osalesid debatis, tundub, et ma pean väga paljusid täna siin saalis veenma hakkama, aga noh, võib-olla alustaksin sellest, et seletan veidi, mida me soovime teha proua esinaine, te äh, rõhutasite väga õigesti, et liikmesriikidel ja regioonidel on valikuvõimalus, kas kasutada seda nii-öelda compartment äh, moodust äh, raha kanaliseerimiseks Euroopa Liidu eelarvesse. asja eesmärk on lihtsustada Euroopa Liidu tasandil sünergia tekkimist ning äh, kasutada jagatud vastutust ning äh, laiemal territooriumil anda Euroopa Liidu garantiisid. no annan teile näite, kui teatud regioon tahab liikmesriigi äh, vahemikku, rahastamisvahemikku kasutada, siis Äh, me ei ütle enam nii, et Calabria annab äh, Itaalia kaudu siis raha Euroopa Liidu eelarvest, siis hoopis hakatakse Piemontet rahastama. Äh, Euroopa Komisjon ei ole seda niimoodi kavandanud. me usume, et liikmesriigid saavad garanteeritud ja toetatud finantseerimisest suuremat kasu, sellepärast et äh, meil on äh, rahastamismäär madalam ja äh, muidugi me teame, et siiani on killustatus tekitanud probleeme, oli neliteist erinevat instrumenti, valikukriteeriumid, kõik olid erinevad, nüüd on kõik ühe katuse alla toodud. Äh, liikmesriigi ja Euroopa Liidu kanalite kooskasutamine on võimalus, aga mitte kohustuslik ja jälle, kui liikmesriigid äh, leiavad võimalust Euroopa Liidu vahenditesse äh, raha suunata, siis äh, võib liikmesriik ise ka otsustada, kuhu regioonide oma territooriumil seda raha siis kasutusse võtta. loomulikult me ei saa aktsepteerida seda, et Äh, raha läheb ühelt riigi, äh, regioonilt teisele ja ma usun, et DG Regio samuti ei aktsepteeri seda. nüüd äh, kui raha eraldatakse Euroopa Liidule, siis peab tõesti järgima Euroopa Liidu investeerimisreegleid ja tähtis on ka, et arvestataks meie rakendus- ja aruandlusreegleid. Äh, selleks, et äh, ühtlustada projektide rahastamist, on meil ühtlustatud äh, riigiabi kontrolli eeskirjad, praegusel hetkel see ei ole nii lihtne kõik, just see riigiabi küsimus ei ole lihtne, me tahtsime olukorda parandada ja sama puudutab ka erinevate finantsinstrumentide kooskasutamine, jagamine, eh, kuidas kombineerida neid ja tsentraalselt eh, juhitud instrumente. me tahaksime, et eh, liikmesriigi kanal oleks midagi, mis rahastamise lihtsamaks muudab. ja kui tundub, et see on liiga edukas, siis liikmesriikidele on muidugi ka mm, motiiv Äh, raha, rahastamiskanaleid muuta. nüüd, kui raha ei kasutata ära, siis see läheb niikuinii liikmesriigile tagasi, ega see ei jää mingisugust garantiilepingut ootama lõputult. ja mida veel siin rõhutada? komisjon äh, valib siis rakenduspartneri välja praegusel hetkel, nagu te teate, ette on meie ainus rakenduspartner Euroopa Investeerimispank. selle uue ettepaneku üks võtmeelemente on see, et me laiendame neid partnereid, kellel on ligipääs otseselt meie garantiidele ja Äh, soovime ka tekitada konkurentsi, nii et li-, kohalikud omavalitsused saavad rakenduspartnerit valida. liikmesriik teeb ettepaneku, siis me teeme selle kontributsiooni kokkuleppe, koostame selle ja ma tahaksin rõhutada seda, et meie ettepanek ei ole mitte ainult EIB grupile kättesaadav, vaid ligipääsetav nii väikestes kui suurtes liikmesriikides rahastamisinstitutsioonidele. väikeriikides on väga keeruline suuremahulisi projekte pakkuda, mida nõuab Euroopa Investeerimispank ja ärge mind vale, valesti mõistke, nad on äh, juba soovinud mahtu alandada Euroopa Investeerimispangas, seega meil, meie sammaste süsteemi reguleerib finantsmäärus, nüüd antakse ligipääs ka äh, riigi ja regioonide pära- äh,, pankadele, kellele tekib siis ligipääs meie garantiidele. jällegi, nad saavad koostööd teha EIB grupiga vajadusel korral või mitte, valik on nend-, sõltub neist. me koostasime ühe seminari eelmisel nädalal, seal olid ka Horvaatia pangad kohal, nad olid väga huvitatud otse ligipääsust rahale, praegusel hetkel nad lihtsalt ei saa just nende mahunõuete tõttu rahastamist taotleda. ja võib-olla ma lisan veel seda, et komisjon ei soovi sugugi pangaks saada ise, ei. Eh, nii nagu EFSi eh, puhul eh, on meil ette nähtud kindel säte, et meie haldame ja jälgime riske ning arvutame need rahastamisprotsendid välja. kalkulatsioonid panustamises, panustamise kohta ei puuduta mitte ainult ühte rakenduspartnerit, aga meil tuleb rohkem rakenduspartnereid, partnereid ja sellepärast peavad projektipartnerid tegema nii, et äh, informatsioon oleks kõik asjakohane ja koordineeritud. Äh, see ei tähenda, et me ei rakenda oma äh, hoolsuskohustust nõude kontrolli. nagu ikka kehtib ka see, Euroopa Liit annab oma garantii läbi EIB ja teiste partnerite kaudu võrdsetel alustel ja me ei taha dubleerida pangandustegevust, mis on iseenesestmõistetav see oli nüüd äh, natuke nagu vastuseks siin tõstatatud küsimustele, ma saan aru nendest äh, muredest, mida siin väljendati, aga ma loodan, et minu Eh, minu selgitused aitavad teid ja annan teie Regio kolleegile ka sõna, et ta saaks täiendada mind. kui te lubate, siis äh, täiendan ECFIN-i kolleegi tõesti. Äh, see, mida me täna kuulsime, äh, tuletab meelde omnibussi vaidlusi, tahan toonitada tõesti äh, mõnda punkti ja natukene selgitusi jagada. kõigepealt finantsinstrument. Äh, me ei räägi poliitilisest äh, eesmärgist ühtekuuluvuspoliitikas, vaid ühest uuest finantsinstrumendist, uutest tingimustest, kuidas seda kasutada säästlikult projektide, säästvate projektide puhul ja pakkuda rohkem investeerimistuge tahaksin toonitada veel kord, et tegemist on vabataht-, vabatahtliku panustamise võimalusega liikmesriikidele, antakse täiendav võimalus läbi finantsinstrumentide panustada projektidesse. kõikidel on CPR reeglite järgi võimalus kaasrahastamiseks. nüüd meile tundub, et see on hea võimalus liikmesriikide vajadustele vastamiseks. liikmesriik ise teab kõige paremini, mis tema vajadused on. tähtis on ka äh, arvestada seda, mis, mida räägiti Omnibussi äh, diskussioonidel. Äh, ei ole nii, et raha läheb ühtekuuluvuspoliitikast välja ja, ja keegi enam ei kontrolli, kuhu. ei Äh, siin on panustamise poliitikaga tegemist. Euroopa tahab teha nii, et InvestEU erafondi eraldatud raha läheb kasutusele partnerluslepingute kaudu kindla rakendamisperioodi jooksul. raha äh, tuleb programmist ja peab täitma ühtekuuluvuspoliitika eesmärke äh, see raha, mis InvestEU-sse läheb, peab aitama liikmesriikidel ühtekuuluvuspoliitika eesmärke saavutada, liikmesriigid ise räägivad tingimused läbi ja peavad täitma ka aruandluskohustust. liikmesriigid otsustavad, eh, mis on neile sobiv nende konkreetses kontekstis, kardetakse muidugi eh, mastaabisäästukadu ja öö, eh, bürokraatiat, liikmesriigid, riigid peavad eh, niisuguste asjade eest ise hoolt kandma, praeguse perioodi jooksul oli eh, võimalik panustada jagatud instrumentidega või ei olnud võimalust Euroopa Liidu eh, eelarvesse panustada, teatud võimalused olid, aga need olid väga keerulised, kuid te tunnete, et see võimalus nüüd on kasulik, siis tuleb selgeid reegleid täita, panustate selleks, et EU Invest vastavalt oma reeglitele saaks rahastada projekte. suur aitäh, me teame, e, millised need selgitused on, meil on Omnibussiga kogemus olemas. kasu, kasulik oli ka ECFIN ära kuulata ja nüüd proua Vestval, rääkige, mis te arvate? lubage, et ma alustan võib-olla natuke ketserlikult ma kordan seda, mida ma juba kaks aastat tagasi ütlesin, et ähm, EFSi ma ei soovi, et ähm, ühtekuuluvuspoliitika ohverdatakse nii nagu EFSi ja, ja paistab, et ähm, siin on oluline ikkagi arvestada sellega, et meil on õnnestunud äh, viimastel aastatel asju lihtsustada ja et tõesti abi jõuaks piirkondadesse inimesteni selleks, et tõesti Euroopa jõukus jõuaks inimesteni, et kõik see, mida ma viimase kümne aasta jooksul, mille nimel ma kümne aasta jooksul olen töötanud siin, et kõike lihtsustada, paindlikumaks muuta, et siis nüüd see uue ähm, alusmäärusega kaob ja see ja ma olen algusest peale öelnud, et minu tööks on tagada see, et struktuuripoliitika mm, lihtsalt mm, ohvriks ei toodaks, vaid et see säiliks, sest äh, struktuuripoliitika ja kõik rahad struktuuripoliitikast, nii nagu ma ütlesin alguses, taristutesse, kliimapoliitika kujundamine, töökohtade loomine ülikoolide toetamine, VKE-de toetamine, kõik, kõik see on see, mis on inimestele oluline ja see on see, mida me oma komisjonis äh, alati ka arutame, et, et ja, ja mille üle me muret tunneme, et inimesed ei näe seda kõike, mida me, mille nimel me siin võitleme. nii et ma arvan, et me peaksime seda teemat rohkem oma arutelude keskmesse viima, mitte ainult ühisete materjalide puhul ja minu meelest on äärmiselt oluline see, et siin komisjonis, kus ka ühissätete määrusega tegeletakse ja, ja see on seotud ka kõikide teiste arvamuste ja raportitega, et me peaksime ikkagi lähtuma ja joonduma sellest seisukohast, et sellepärast, et mm, selline olukord on võimatu, kus arvamustel on erinev eesmärk. oluline on see, et me teeksime äh, head koostööd üksteisega ja ma olen veendunud selles, et kindlasti seda arutelu ma viimast korda ei pea. nii et ka edaspidi kindlasti me arutame sama teemat, oluline on ikkagi see, et me peame piisavalt äh, valjust ja selgelt ütlema, et meie oleme ikkagi regionaalpoliitikud ja meie võitleme inimeste heaolu eest, aitäh. Thank you very much um,. The responsible committee. suur tänu Uh, they will vote their report. suur tänu, uh, nüüd uh, eelarvekon on siis vastutav komisjonid, üheksas novembris on um, hääletus ja me pea, peame ise hääletama siis kakskümmend viis oktoober. ja siis on erakorraline ähm, regikomisjoni kokkusaamine Strasbourgis, nii et neljapäev Äh, neljas oktoober on tähtaeg muudatuste ettepanekuks kell kaksteist päeval. Need neljas oktoober kell kaksteist. ja palun esitage oma muudatusettepanekud inglise keeles, kui võimalik. ja kuupäev neljas oktoober, see on siis neljas, neljas oktoober kell kaksteist keskpäeval. ja kui võimalik, siis inglise keeles see teeb asjad märksa lihtsamaks. ja nüüd läheme edasi viimase tänase dokumendi juurde ja ma vabandan, et me oleme sinna asjadega hiljaks jäänud, kuid äh, siis äh, jätkame ka pärast kella üht-teist ja viimaseks dokumendiks on piiri, meie arvamuste vahetus komisjoni ettepaneku osas, mis puudutab mehhanismi äh, piiriüleste õiguslike halduslike takistuste lahendamiseks nii et meie äh, vastume, vastutame ise äh, selle äh, ettepaneku eest ja härra Van Miltenberg, palun yeah,. Uh, aitäh, ma räägin emakeeles, aga, aga teen lühidalt. nii et ähm, niisiis jätkan hollandi keeles ma arvan, et kõigile on selge see, et piiriline koostöö Euroopa Liidus on äärmiselt oluline nelikümmend protsenti Euroopa Liidu territooriumist on äh, ikkagi äh, piiri äh, lähedaste piirkondadega, seal elab ka väga suur hulk meie inimestest ja ka suur osa SKT-st luuakse seal ja me oleme juba ka näinud komisjoni teatises, mis käsitleb majanduskasvu suurendamist piiripiirkondades, et tegelikult on seal piirkondades veel väga palju potentsiaali mida tuleks äh, ära äh, kasutada ka jõukuse suurendamiseks. ja me peame rohkem äh, vaatama, aga milliste haldustakistustega seal elavad isikud silmitsi on, näiteks ähm, erinevad katastroofid, näiteks kas või Hollandis kus me pidime ka Saksamaalt tooma äh, päästjaid ähm, Hollandisse selleks, et nad saaksid äh, selle katastroofi tagajärgedega tegeleda, see oli kõik väga keeruline ja samas me teame, et äh, erinevaid halduslikke juriidilisi takistusi on piiriüleses koostöös ja erinevad takistused, mis tõesti piiriülest koostööd takistavad, neid näiteid on palju. nüüd komisjon on välja pakkunud mehhanismi, mille mis lisab äh, vahendeid meie Euroopa Liidu äh, instrumentide kasti selleks, et edendada koostööd, et lisaks äh, olemasolevatele võimalustele, lisaks Interreg programmidele on nüüd ette nähtud ka vahendeid selleks, et uusi projekte edendada. nii et tõesti väga hea ettepanek, aga nüüd, kui ma vaatan eelmisi kuid ma rääkisin väga paljude inimestega sel teemal, siis jah, tõepoolest paljud toetavad seda komisjoni ettepanekut, aga paljud väljendasid ka muresid eelkõige just nendes liikmesriikides ähm,, eriti osades liikmesriikides äh, muretseti just vabatahtlikkuse pärast, et kui vabatahtlik seal nendes äh, projektides ähm, kaasalöömine on ma arvan, et me peaksime vägagi arvestama sellega, et meil on vaja ka liikmesriikide koostööd äh, selleks, et Äh, kõik need takistused piiri, äh, piirkondades kõrvaldada ja oma äh, raporti projektis üritangi neid muresid leevendada. minu meelest on äärmiselt oluline see, et me töötame välja vahendid, mis tõesti suudavad nende probleemidega tegeleda. ja me peame ka selle mehhanismi võimalikult vabatahtlikuks muutma aga kui midagi ei tehta, siis sellisel juhul ka midagi ei toimu, nii et ka äh, liikmesriigid peavad nüüd ütlema, kas nad soovivad sellist vahendit või mitte, kas nad soovivad sellega tegeleda või mitte ja ma arvan, et äh, liikmesriigid peavad ka projektipõhiselt suutma vaadata, kas nad soovivad seda instrumenti kasutada või mitte. nii et nad peavad ka vaatama, kas äh, tõesti soovivad äh, selliseid eeskirju kasutada ja ja me ütleme tihtipeale, et eh, jah, kui inimesed kaasa taha lüüa, siis eh, sellisel juhul on väga keeruline ka midagi ühiselt saavutada. ja ma arvan, et eh, mis puudutab ka subsidiaarsust ja proportsionaalsust, siis üheskoos ühesuguseid eesmärke järgides me suudame ka selliseid olemasolevaid probleeme ja lahendada ka selliseid eh, probleeme, mida me praegu võib-olla ei oska isegi ette eh, ennustada. nüüd, kui me pakume eh, liikmesriikidele sellist a la carte lahendust, siis ma ei ole päris kindel, kas me tõesti oma eesmärke saavutame. nüüd siin esitati ka kahtlusi, kas muuta äh, piiri, äh, piirkondades äh, see koostöö kohustuslikuks või mitte, siis ma arvan, et ikkagi tuleks täpsemalt vaadata, kus on need takistused ja liikmesriigid peavad siis otsustama, kas nad soovivad kasutada seda mehhanismi või mitte, näiteks Põhjala riigid saavad kasutada ähm, Äh, Põhjamaade Nõukogu või Luksa-, Beneluxi riigid saavad siis oma vastavat organit kasutada selleks, et neid piiriülese koostööd takistavaid probleeme kõrvata. ühesõnaga, ma leian, et see ettepanek on äärmiselt oluline algatus ja see võib äh, tõesti võib-olla abiks äh, meie piiripiirkondadele, aga oluline on siinkohal koostöö, koostöö liikmesriikide vahel, liikmesriikide piiripiirkondade vahel ja Euroopa Komisjoniga Ähm, ainult tänu sellisele koostööle me võime tõesti tagada kodanike jõukuse ja heaolu ja ka su suudame suurendada jõukust nendes piirkondades. suur tänu ja annaksin nüüd äh, äh, sõna va variraportööridele, härra selle nimel, härra Van Nistelrooy. härra Seller oli raportöör olemasoleva instrumendi osas, mille me töötasime välja eelmise perioodi lõpus, mille kehtivusaeg praegu lõpeb. ja see ongi, nagu härra Melteburg seda hindab, et, et see uus instrument peaks tooma endaga kaasa midagi uut ja vaadates kõiki neid asjaolusid, siis selleks, et uut instrumenti ellu viia Äh, siis mõni, mõnikord läheb selleks neli või viis aastat, äh, enne kui see toimima hakkab. tegemist on uue süsteemiga ja inimesed peavad kohanema, kuidas see süsteem toimib. ning ma usun, et äh, tegemist on siin innovatsiooniga ja siin on võimalus hinnata, kus kohas on selle instrumendi lisandväärtus, mis sunnib meid äh, seda tegema ja meil on ajaline surve ka. me, meil eile toimus EPP kuulamine, mis puudutas Interregi raamistikke ja mõned inimesed, siis ma küsisin nende käest äh, siis liikmesriigid olid äh, nõus sellega, et kui meil on tegemist äh, piiriülese tegevusega ja liikmesriigid loodavad oma õigused sellele asutusele, mis tegeleb piiriülese tegevusega, nii et äh, uus instrument, mis tähendab, et nad ei pea arvestama siis Prantsuse või siis Belgia õigusega, nii et me peaksime kuulama tähelepanelikult ära kõik osalised, see on olulisem kui liikmesriikide arvamus et kas nendel on selline asi vajalik ja ma ei tea, kas me peaksime siin sellega nii kiiresti edasi liikuma, mulle meeldiks korralik kuulamine, las nad räägivad, las nad kõik räägivad, kellel kogu kogemusi on. meil on kogemus juba neliteist, viisteist aastat piiriülese tegevusega, meil on uus instrument ja meil on ka uus, uued, sellised uued ideed. miks me peaksime nüüd nii kiiresti edasi liikuma? kuulama hoolikalt ja ma usun, et me jõuame samade tulemusteni. suur tänu, proua Kreel, palun, äh, proua Smalkova nimel. ja ta täna siia tulla ei saanud ja ma loen siis ette tema kommentaarid. ja loen ette. suur tänu koostöö eest lugupeetud raportöör ja variraportöörid, ma usun, et piiriülene mehhanism on väga kasulik vahend ja me suudame luua tingimusi, mille abil on seda efektiivselt võimalik kasutada. mul on paar kommentaari ja asjaolu, millega tuleks arvestada, siis nagu te teate, siis äh, teatud äh, piiriülese ametkonda kriitikat on kuulda olnud ja me peaksime seega olema ettevaatlikud vabatahtlikkuse osa äh, kas tegemist on nüüd vaba valikuga või mitte. üldises mõttes me näeme positiivset arvamust äh, Äh, ja ma ei usu, et siin oleks vaja uusi vahendeid, selle mehhanismi eesmärk on muu äh,, muuta töö piiriüleselt võimalikuks ja see toob kaasa positiivse muudatusi kodanikele. mis puudutab Kiili ja äh, Strasbourgi vahelist äh, tramm, mis me näeme, et sellised tegevused on võimalikud, me näiteks äh, Slovakkia, Ungari vaheline äh, sild on üks näite, üks näide, aga need on juba kõik toimumas kuid see ajavahek, mida me vajame õiguslike koorm-, probleemide ületamiseks, võtab väga kaua aega, viivitused ähm, tihtipeale on seotud liikmesriikide erinevate haldussüsteemidega ning seega me peaksimegi vaatama, millised on erinevad vastutus ja kohu-, ülesand- ja kohustused, et äh, me tahaksime näha vähem bürokraatiat ja rohkem keskendumist konkreetsetele projektidele, mille eesmärgiks on parandada elukvaliteedi õigusega barjääride vähendamine ka parandab tervishoiuteenuseid, parandavad tööturu toimimist, ettevõtluse arengut ja transporditeenuseid. meie üldiseks eesmärgiks peaks olema harmooniline areng Euroopa Liidus. ja ma usun, me jõuame siin heale kompromissile ja suur tänu tähelepanu eest! Thank you very much! suur tänu ja ECR-i nimel, kes nüüd sõna võtab palun. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, chciałam zabrać głos w imieniu Pana Pros-. suur tänu, proua esinaine. ma kõnelen siin kolleeg Pietrovski nimel. regionaalpoliitika äh, pakett, mille Euroopa Komisjon välja töötas, on ette nähtud selleks, et lihtsustada piiriüleste projektide rahastamist Euroopa Komisjonile tundub äh, vajaminevat uut instrumenti nüüd ähm, Euroopa Komisjon soovib, et kõik liikmesriigid rakendaksid igal piiril seda instrumenti nii, et kaoksid erinevad haldustakistused ja tõkked nii et Euroopa Komisjoni äh, pakutud instrument äh, rakendub selleks, et piiriülest tegevust soodustada. aga teisest küljest äh, ühe, artikkel üheksa lõige kaks D tegelikult ei räägi ajapiiridest ja see ei ole vastuvõetav seda instrumenti hakkavad ilmselt nii avaliku kui äh, erasektori esindajad äh, kasutama, taotlusi esitama ja võib-olla luuakse lihtsalt äh, organisatsioone selleks, et piiriülest tööd, koostööd teha. tulemuseks võib olla olukord, kus seda informatsiooni, seda instrumenti hakatakse väga laialdaselt kasutama, aga mitte lihtsalt erakorralistes olukordades. kujutage ette, selline olukord, kus üle piiri rakendatakse järjepidevalt teise, teise riigi eeskirju, on täiesti võimalik ja see võib tekitada juriidilisi probleeme kui on tegemist ühe piiriülese projektiga, siis on võimalik erandeid teha ja selle projekti rakendamise perioodi jooksul on võimalik erandi kaudu teise liikmesriigi eeskirjade järgi tegutseda ning mm, ka liikmesriigid võivad Äh, projekti koostada ja allkirja anda ning deklareerida, et selle konkreetse projekti puhul rakendatakse erandit nii, et naaberriigi reeglid kehtivad. aga see on kõik erandlik. kuid äh, lõppude lõpuks Äh, võib lobi tulemusel, mis tuleb suurema riigi poolt, äh, tugevama riigi poolt äh, näiteks, hakkavad riik, eeskirjad muutuma. näiteks Poola kardab seda, et Saksa hakkab, Saksamaa hakkab oma e reegleid peale suruma. meie kardame, et see praegune lahend ei ole hea, protseduurid kujunevad väga pikaks ja tegelikult ei aita mitte kedagi, kui on vaja piiriüleselt projekti ellu vaja. meil on näiteks olemas Interregi fond, aga seda uut mehhanismi Interregi puhul ei saa rakendada. raha taotlemine võtab juba liiga palju aega, tänan järgmine variraportöör, härra Roope, palun. Eh, suur aitäh, proua esinaine. tõesti, tegemist on väga mm, akuutse küsimusega, mida me täna arutame. praegune praktika on selline, et iga liikmesriik eh, kasutab äh, äh, oma mehhanisme, oma õigust oma öö, protseduure rakendada, aga kui luuakse nüüd uus piiriülene mehhanism, siis tuleb otsustada, kuidas seda kohaldama hakata, kõik see võtab palju aega ning tekitab tavatuid riske projektide rakendamisel. nüüd muidugi Euroopa Liidu siseselt projektide elluviimine on lihtsam. liikmesriigid on paljuski sarnased eh, mõnes suhtes, aga kui on vaja piiriülest projekti eh, ellu rakendada koostöös kolmanda riigiga, tekivad probleemid. ma isiklikult olen koostööd teinud Valgevenega ja me oleme palju projekte ellu viinud. ma arvan, et komisjon eh, kes äh, allkirjastab Euroopa Liiduga sõlmitud rahvusvahelisi lepinguid, peaks nendesse lepingutesse ka teatud sätted võtma, mis näevad ette selle, kuidas kolmandad riigid projektides osaleda saaksid. samas tuleb austada ka kindlasti mingeid üldsätteid iga liikmesriik, kui nad hakkavad tegema seda, mida nad tahavad, siis võib selle pealt lõpuks probleeme tekitada. ja on ka muidugi võimalus, et seda fondi üldse või, või selliseid võimalusi ei hakata üldse kasutama. noh, kui antakse piiriülese koostöö jaoks eraldi raha, siis see on hea aga kujutage ette, kui te elate Valgevene või Vene piiril, siis te niikuinii ei saa seda praktikas kasutada. meie pigem kutsuksime komisjoni üles tagama seda, et kõik liikmesriigid saaksid süsteemis osaleda ja töötataks välja mingid üldised näitajad. suur tänu, proua Damato palun tehke lühidalt. suur aitäh. siin komisjonis räägitakse alati lihtsustamisest, mehhanismidest, ähm, mis on suunatud sellele, et ühtekuuluvuspoliitika vastaks rohkem kodanike vajadustele ning et äh, vähendataks halduskoormust. tundub, et komisjoni uus ettepanek liigub ka selles suunas. Äh, kaks aastat kestis piiriülese koostöö läbivaatamine eh, ning tõendid näitasid, et piirialade majanduslik olukord on halvem kui liikmesriigi teistes piirkondades. piirialadel on juurdepääs selliste avalike asutuste nagu haiglate, ülikoolide ostavale teenustele üldiselt halvem kui mujal. olukord tuleks lahendada. nüüd tuleb eh, luua sellised mehhanismid, mis integreeriksid ka pi-, piirialad Euroopa Liidu ülesesse koostöösse. selliseid probleeme ei saa ainult äh, kindlate investeeringutega. tuleb äh, kõrvaldada haldustakistused, õiguslikud takistused ja toetada teatud äh, territooriume, kellel ei ole endal juriidilise, juriidiliste ja haldustakistuste kaotamise pädevust. näiteks liikmesriigid võivad otsustada, et uue piiriülese projekti lihtsustamise vahendiga saab kohaldada ühe või teise liikmesriigi norme naaberliikmesriigis Äh, seda tehakse siis koostöös äh, ühe või mitme piiriala liikmesriigiga. tähtis on kohustused, äh, mis endale võetakse ja vastutus. meil on küsimus selle kohta, kas luuakse mingid kontaktpunktid, kes koordineerivad sellist koostööd liikmesriikides? tänan. Uh, komisjon, palun. Uh, suur aitäh. proua esinaine, suur aitäh raportöörile äh, väga äh, selge kokkuvõtte eest selle kohta, mida Euroopa Komisjon kavatseb teha. ma tahaksin võib-olla täpsustada paari mõtet raportööri ja variraportööride sõnavõttude põhjal. kõigepealt tahaksin öelda, et tegemist ei ole sugugi mingi üleöö sündinud ettepanekuga. komisjon tegeles mitu aastat, pidades dialoogi sidusrühmade ja liikmesriikidega, väga paljude piirialadel asuvate sidusrühmadega ja alustasime juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ning praegu lauale jõudnud ettepanek on paljuski selline, mida paljud sidusrühmad soovisid näha. nüüd äh, ma olen rahul sellega, et te põhimõtteliselt toetate meie tööd, aga me saime nii palju kohalikelt omavalitsustelt ja ja teistelt piirialade sidusrühmadelt ettepanekuid, eh, mis siis äh, aitasid meil äh, nagu äh, konsultatsioonide protsessi lõpule viia ja eh, meie näeme nüüd, et meil on vaja vahendit, mis täiendaks olemasolevaid instrumente üks küsimus on finantstugi, kõik piirialased, piirialad saavad niikuinii Interregi kaudu toetust, teine küsimus on see, kas luua mingisugused juriidilised üksused, mis piiriüleselt te-, tegutsevad, see puudutab siis eh, territoriaalse koostöö grupeeringuid aga ikkagi ka nemad peavad jälle töötama mingisuguse ühe liikmesriigi seaduste alusel, mitte nii, et äh, valivad ühe riigi ja teise riigi seadusi. Ähm, see töövahend, mille meie välja töötasime, on mehhanism ja protsess, mille kaudu liikmesriigid saavad kokku leppida Eh, probleemides, mida ei osatud võib-olla ette näha siis, kui võeti oma siseriiklikke õigusakte vastu. seda ma tahtsin praegu selgitada. ja kõik kommentaarid, mida äh, siin tehti seoses lobi tegemisega ja, ja ühe riigi mõjuvõimuga teise üle, et see ei ole väga realistlik äh,. määruse kohaldamisala äh, lähtub kontseptsioonist, Äh, uute avalike teenuste ja infrastruktuuri projektide kohta. Äh, tegemist ei ole sugugi sellega, et mingi lobi soovib saavutada teise riigi seadustes teatud muudatusi, ei. alati peab olema konkreetne projekt, äh, mille puhul koostöötaotlus esitatakse. nüüd ma rõhutan, tegemist on määrusega, mis äh, kehtib ainult liikmesriikidele. Äh, me muidugi kuulsime juba kommentaare ka Šveitsilt, nemad sooviksid selle protsessi osaks saada ja nemad äh, on loomulikult teretulnud, aga need välispiirid, mida siin eelkõnelejad nimetasid, variraportöörid nimetasid, siis nende puhul me ei kujuta küll ette, et sellised valikud võiksid kõne alla tulla. seega räägime ikkagi sisepiiridest, sest mehhanismi põhieesmärk on mõned pidevad ühisturu takistused kõrvaldada. ja nii see peabki olema. ma arvan, et ma sellega lõpetaksin. suur aitäh, väga kasulik selgitus praegu toimus tõesti esmane arvamuste vahetus, raportöör kavatseb tutvustada viieteistkümnendal oktoobril oma raporti projekti. kas ma äh, sain õigesti aru, sain küll, seega äh, praegu tundub küll, et kuulamise jaoks aega meil ei ole, aga annan ikkagi variraportööril sõna. ma ei hakka siin komisjoni selgitusi üle kordama. tõesti, aega pole palju, aga Mm, ma tean, et sooviti siiski äh, ka kuulamist korraldada. nüüd äh, ütlesid meile parlamendi talitused, et selle jaoks kalendris aega ei leia, aga teine võimalus on korraldada minu fraktsiooni poolt üks äh, kuulamine, kõik variraportöörid on niikuinii informeeritud, aga on vaja arutada neid küsimusi ka sidusrühmadega, kes on Euroopa Komisjonis, aga võib-olla ka sõpradega Cambridge'ist, kelle, kes viisid ühe väga huvitava uurimuse läbi, me ei eh, taha sugugi protsessi aeglustada, nagu komisjon ütles, sidusrühmad eh, on survet avaldanud, et ja toetavad seda mehhanismi juba alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast ja nüüd on meie kohustus midagi ka luua. ja kui me midagi lauale ei pane, siis äh, inimesed piirialadel lihtsalt pettuvad. Äh, ega nad ei taha, et me siin lihtsalt ootame ja vaatame. me peame tegutsema. muidugi aasta jooksul on väga huvitavaid märkusi saabunud äh, ECR-i kohalprojekt praegu ei ole, aga äh, vabatahtliku mehhanismi mõtet tuleb tugevdada, igal piiril seda peale sundida ei saa, iga juhtumi puhul tuleks äh, anda võimalus äh, projektipõhiselt läheneda. suur aitäh, seega kõik on meie raportööri korraldatavale üritusele kutsutud ja meil tekib võimalus veel seda arutada ning ka loomulikult siis, kui regikomisjonis raport arutusele tuleb Van Nistelrooy ütleb, et äh, äh, Rahvapartei soovib ka äh, teise fraktsiooni korraldatud kuulamisel osaleda. suur aitäh. nüüd on päevakorras veel muud küsimused jäänud. muid küsimusi ei ole seega järgmine koosolek toimub kaheksandal oktoobril esmaspäeva pärastlõunal ja teisipäeval, üheksandal oktoobril terve päeva. ja nüüd tuleb veel üks väga lühike koordinaatorite koosolek. palun, et teised ja kõik külalised ja teised liikmed, kes koordinaatorite gruppi ei kuulu, lahkuda saalist nii kiiresti kui võimalik. Ma, ma, ma, mis toimub, ma pean sellega